Uh, kallid kolleegid, daamid ja härrad, alustame oma koosolekuga. nagu te teate, eile muutsime me päevakorda ning kell üheksa on meil päevakorras punkt neliteist. ülevaate Euroopa finantsteenuste määruse ülevaade ja väljakutsed, mõju ja see, kuidas leida tõhusam ja parem Euroopa Liidu raamistik, finantsmäärus ja kapitalituru eh, liidu jaoks, nii et, et tegemist on väga pika äh, pealkirjaga. meie raportööriks on härra Levandovski, endine volinik. tahaksin öelda, et kolleeg Levandovski oli siin kohal juba kell üheksa, nii et, et nüüd on kell juba üheksa läbi kümme minutit ja me ei tohiks enam kauem viivitada annan raportöörile sõna, palun. aitäh, esimees. meie e, arvamus kapitaliturgude kohta on mõeldud e, majandus- ja rahanduskomisjonile. E, tegemist ei ole veel ühe liiduga Euroopa Liidu sees pärast seda, kui me oleme loonud Pangandusliidu, Fiskaalliidu, Energialiidu ja Majandus- ja Rahandusliidu komisjoni kava oli käivitada konsultatsioonid, ähm, kuidas kriisi järel täita investeeringute vallas esit-, äh, esinevat lünka, üritasime äh, edendada siis äh, mittepangandustüüpi allikaid majanduse taaskäivitamiseks. meie mander sõltub endiselt väga palju pankade poolt antavatest laenudest ja kapitali Äh, turgude osakaal on pärast kriisi vähenenud umbes kuuskümmend protsenti SKT-st, kahekümne kaheksa riigi SKT-st, see ei ole võrreldav äh, äh, USA omaga, kus on ligemale sada nelikümmend protsenti SKT-st ja isegi Hiinal on see näitaja suurem. me, kui me reageerisime kriisile, siis üritasime saavutada suuremat turvalisust ja muutsime äh, rahale juurdepääsu äh, kallimaks, nüüd on meil siis uus võimalus ning minu arvamus tugineb äh, sellele, et ei ole vaja luua mingeid keskseid Euroopa kapitaliturge, vaid toetada nende mitmekesisust, nii-öelda alt üles lähenemist ning otsida siis selle sektori põhiseid lahendusi selleks, kuidas siis äh, edendada majanduse rahastamist ka muudest allikatest kui pankadest ja meie kapitalimaaturud peaksid tõesti olema konkurentsivõimelised selleks, et teistelt mandritelt sinna investeeritaks. rahastamiskanalite mitmekesistamine on äärmiselt oluline, ei ole vaja ainult reguleeritud rahastamiskanaleid, vaid ka äh, erasektori poolset rahastamist, igasuguseid äh, finantstooteid see, seda kõike me peame silmas, kui me räägime kapitaliturgude mitmekesistamisest, jutt äh, käib takistuste kõrvaldamisest, eriti nende takistuste kõrvaldamisest, mis on VKE-de teel ja see on seotud ka prospekti direktiiviga. me tahame parandada juurdepääsu siis äh, just nimelt VKE-dele ja teha seda ilma igasuguste illusioonideta, nii et, et VKE-del oleks samuti juurdepääs kapitalile kerge ja odav ja üritame austada ka siis äh, liikmesriikide turgude eripärasid. Äh, me ei ürita kindlasti reageerida reguleerivalt õigusloome tasandil, vaid äh, püüame jätta selle regule-, reageerimise siis just nimelt selle sektori õlule, nii-öelda alt üles lähenemine ning loomulikult mõjuhinnangud on ka olulised kõik Äh, ja see äh, raport on lühikene, üks lehekülg ainult. aitäh! mida lühem, seda parem, ütleb härra esimees, alati see niikuinii nii ei ole, aga praegu võib-olla on ja nüüd, kui lubate, annaksin sõna fraktsioonide esindajatele. Äh, Paloma Lopez Bermejo, teie alustage palun. suur tänu teile, esimees kui lähtume sellest, et finantsturgude komplekssus, erinevate instrumentide keerulisus ning ähm, samuti kogu sektori äh, reguleerimatus oli finantskriisi põhjuseks, siis kuidas võib eeldada komisjon, et uute finantsinstrumentide loomine ning ettevõtete sõltuvusse viimine ähm, ähm, finantsturgude finantseerimises, mitte panga finantseerimises. kuidas äh, võib arvata, et äh, see on lahenduseks praeguses keerulises olukorras. leiame, et see hoopis suurendab tööstuse haavatavust äh, ning samuti suurendab ka finantsturgudest sõltuvust ja see äh, toob kaasa ka selliste ettevõtetest sõltumise, kelle tegutsemine võib olla ettevõtluse kahjuks. me mõtleme ainult lühikeses perspektiivis investeeringute peale, see aga suurendab rõhk, äh, survet töötajatele, töökohtadele, see tähendab vähest finantseerimist pikas perspektiivis, see tähendab vähemat invest-, vähemaid investeeringuid taristutesse. leiame, et VKE-dele ei ole vaja uusi krediidiinstrumente vaid neil on vaja vastutustundlikud äh, pangandussüsteemi, mis tunniks, tunneks oma klienti ning äh, äh, aitaks investeeringute läbi edasi liikuda. meil on vaja avalikku pangandussektorist, mis oleks tugev ning see oleks ka vastukaaluks neile pistrikele finantssektorites, kes soovivad ainult oma kasu peale mõelda. aitäh aitäh selle sõnavõtu eest. proua Kappel, palun. aitäh, esimees. see raport äh, on pealkirja järgi üsnagi keeruline teema, see on äh, majandus- ja rahanduskomisjoni jaoks väga oluline raport, olen seal härra Paltsi variraportööriks. Äh, esimene samm Äh, äh, on just nimelt äh, olukorra hindamine, vaatamine, millised on olnud seadusandja tegevused finantssektoris. see on äärmiselt oluline, et aidata kaasa tõhususe saavutamisele, seadusandliku raamistiku just nimelt finantsteenuste vallas paremaks muuta ja ka ITRE komisjoni jaoks on see teema oluline, sest jutt käib ju rahastamisest ja just nimelt VKE-de rahastamisest ja selles raportis ja sellest tulenevas kapitaliturgude liidus on vaja oodata, ootab meid ees üsna palju algatusi ning ja tõepoolest see raport peaks olema üsna põhjalik sissejuhatus sellele ja ka Econi komisjonis me arutame seda teemat, me räägime sellest, et on vaja just nimelt sellist ähm, alt üles lähenemist Äh, tuleb vaadata, äh, mida nüüd panganduse poole pealt, majanduse poole pealt teha saab äh, selleks, et uusi finantsstruktuure luua. USA-s on VKE-dele oluliselt parem juurdepääs kapitalituru toodetele, finantsteenustele, samuti pangateenustele, kaheksakümmend protsenti rahastamisest tuleb just nimelt mitte pankadest nagu Euroopas, vaid hoopis mujalt jah, meil on äh, terve rida algatusi, kuidas äh, asja paremaks muuta, üha rohkem äh, annavad laenu ka siis mittefinantsasutused, meil on ka mitmeid muid rahastuid nagu ühisrahastamine ja nõnda edasi, nii et, et see raport peaks siis näitama, kuidas asju selles valdkonnas paremaks muuta, kuidas tagada finantssektori stabiilsus Euroopas, Äh, ja äärmiselt ähm, äh, oluline on anda siis panus majanduskasvu, tööhõivesse ja just nimelt Euroopa VKE-dele. aitäh. härra Purka järgmisena. Sorry, I would like to add my question for myself vabandust, ma tahaksin ise ka ühe küsimuse lisada. kas teil on äh, näiteid samasugusest lähenemisest näiteks liikmesriikides või näiteks väljaspool Euroopa Liitu, äh, sellist lähenemist, mis on väga tõhus, võib-olla teate midagi sellest? Äh, tegemist on väga üldise küsimusega, aga sellistest küsimustest on meile kasu ja nüüd komisjoni nimel saab siis sõna härra Purka, kes esindab millist peadirektoraati? aa, Wismar peadirektoraati, hästi. jah, ma tulin kohale selleks, et vastata küsimustele, mul tegelikult ei olegi raporti kohta midagi rohkemat lisada, ütleb komisjoni esindaja. sellisel juhul aitäh, ütleb esimees. Thank you very much. Äh, suur aitäh Euroopa Komisjon on valmis vastama küsimustele, kui teil neid on aga äh, teema, need küsimused peavad olema seotud selle teemaga ja igasuguseid küsimusi ka esitada ei saa. härra raportöör, kas te sooviksite arutelu kokkuvõtteks midagi öelda? aitäh äh, siin äh, kõlas üks hääl, mis väljendas umbusku finantsturgude kohta, teine kõneles võimalikest Äh, parandustest ning teie küsimus oli raske, sest te alati esitate raskeid küsimusi ja nüüd, mis puudutab seda umbusku, et äh, kas oleks ähm, vaja äh, rohkem just nimelt mitte pangandussektorist pärit rahastamise allikaid, siis selles osas ma olen nõus, jah, pangandussektor kannatas kriisis üsna tugevasti ning need järelmeetmed on loonud suuri takistusi VKE-dele me oleme nüüd äh, aastaid pööranud tähelepanu nendele õigusaktidele, mis äh, suurendavad just nimelt pangandussektori turvalisust, investeeringute turvalisust ja nõnda edasi, just aastal kaks tuhat üksteist, kaks tuhat äh, neliteist volinik Barnier küsis, et, et miks mitte Äh, katsetada nii-öelda turvalises keskkonnas mõningate mudelitega, millest võiks olla kasu majandusele, näiteks riskikapitali suurema kasutamisega. Äh, ma arvan, et äh, seda tõesti tuleb teha, jah, siin on muidugi usalduse küsimus olemas, aga me peame finantsturge Euroopas parandama ja tegema seda koostöös finantssektoriga, mis võib-olla ei ole nii arenenud nagu USA-s jah, me sõltume pankadest Euroopas, aga praegu käivad konsultatsioonid äh, sektoriga, me ei hakka praegu siin mingeid äh, seadusi veel looma. ja mis puudutab teie küsimust, äh, siis need ettepanekud, mida Ameerikas tehakse, on hoopis teistsugune kus, kus seitsekümmend viis protsenti rahast või rohkemgi tuleb finantsturgudelt ja äh, Äh, on väga palju häid mudeleid, kuidas luua idufirmasid ja kuidas äh, riskikapitali ligi meelitada, nii et, et äh, jah, loomulikult oluline on finantssektorit reguleerida, sest kriis sai juba aluse, sai just aluse finantssektorist aga ma arvan, et edasiseks võime leida üsna häid eeskujusid USA-st selle kohta, kuidas äh, rikastada oma finantstoodete valikut ja niimoodi käivitada reaalmajandust. Äh, sellest, äh, sellist asja üritas komisjon teha juba paralleelselt Junckeri kavaga, see oli ka üks viis, kuidas investeeringute lünka täita ning reaalmajandust käivitada. esimees soovib midagi lisada, nimelt noorte tööpuuduse puhul või, või noorte tööhõive parandamiseks me võtsime vastu äh, äh, ühe projekti äh, seitse-kaheksa aastat tagasi ja võtsime selle vastu Euroopa Liidu tasandil ja see projekt tõesti toimib, see on toiminud Austrias samuti Äh, toimib see projekt Euroopa Liidu tasandil, erinevates liikmesriikides võib-olla erinevalt, aga üldine lähenemine äh, tugines just nimelt sellele projektile. Äh, kas meil on ka mingeid selliseid näiteid väiksemalt tasandilt? härra Levanovski, jah, loomulikult Ähm, jah, Ühendkuningriigis äh, Londoni City's äh, on selliseid projekte äh, ning ka Euroopa lõikes on pilt vägagi mitmekesisem. Suurbritannias on näiteks kapitaliturud väga olulisel kohal ja idapoolsetes liikmesriikides mitte nii olulisel kohal. Londoni City's on, annavad kapitaliturud sada kakskümmend protsenti SKT-st, Leedus näiteks ainult kümme protsenti. nii et, et seal selle sektori reguleerimisega eriti ei tegelda, aga kui me vaatame nüüd äh, mudeleid, kuidas leida turvalisemat ja hõlpsamat rahastamist, siis sellised äh, selline lähenemine on Ühendkuningriigis rohkem arenenud jah, äh, turud ei ole loomulikult täiuslikud, aga aga nad on vägagi erinevad äh, sellest, äh, mis oli enne kriisi, kui turul toimus põhiliselt spekuleerimine ja vahendid reaalmajandusse ei jõudnud. Ida-Euroopa võib-olla ei ole kõige paremaks näiteks selles valdkonnas ning jah, meil on äh, mõningaid innovatiivseid lahendusi, nagu näiteks New Connect, mis on mõeldud äh, väikestele ettevõtetele just. jah, äh, meil on näiteid, aga seda hästi arenenud turgu, kus on väga mitmekesine toodete valik ja korralik reguleerimine, seda meil Mandri-Euroopas ei ole, see on ikkagi Suurbritannias, aitäh raportöörile ja äh, võib-olla viimane küsimus, jah, palun. Äh, kolleeg Schaffhauser, jah, esimees, ma vabandan, et jäin hiljaks. Äh, jah, mul oli raske siia jõuda. härra Levandovski raport on minu jaoks tasakaalu äh, saavutamise ettevõtmine, äh, üritatakse siis saavutada teatud tasakaal komisjoni äh, koostatud raportiga, mis minu jaoks on selline ideoloogiline uurimine, kus eitatakse lihtsalt reaalsust ning see raport on minu jaoks lausa skandaalne. ma tahaksin eh, nendelt, kes selle raport, eh, raportiga tegelevad, öelda, et näiteks see viimane raport, mis puudutab ettevõtete rahastamist euroalas, eh, seal öelda, raportis öeldakse, et selles valdkonnas ei ole probleeme ja et rahastamine, mis on seotud pankadega ja institutsionaalsete investoritega, võimaldab täielikult ja ulatuslikult ettevõtteid rahastada. Äh, tahaksin äh, äh, meelde tuletada, et mina ise olen väärtpaberisõnastamisega seotud olnud, sellepärast et kui väärtpaber, see, kes väärtpabereid välja annab, ei vastuta nende väärtpaberite eest Äh, ja kui kindlustussüsteemi ei ole, äh, kui ei ole korralikult reguleeritud omakapital, äh, siis igasugune vahendus näiteks, mis on seotud USA-ga, siis just selline rahastamine mõjutaski kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi. tahaksin ka komisjonilt paluda, et nad uuriksid ettevõtete rahastamist Saksamaal Äh, äh, suu-, kas suured kapitaliturud on tõesti avatud, Saksamaal jätkub äh, tööstuse areng, pärast kriisi on seal tööstussektoris töökohti juurde loodud, Prantsusmaal on need kaduma läinud, regionaalsed pangad Äh, regulee-, äh, just nimelt rahastavad keskmise suurusega ettevõtteid. minu arvates on komisjoni raport ideoloogiline raport, millel pole mitte mingisugust pistmist sellega, kuidas tegelikult ettevõtteid rahastatakse ja meile tahetakse peale suruda USA süsteemi, mis on kaasa toonud kogu maailma finantssektori destabiliseerimise ning te sunnite eh, meile eh, see, seda peale, minu arvates on tegemist täiesti ebaausa ja skandaalse raportiga ning eh, ja mina olen ekspert nendes küsimustes, ma olen selle teemaga väga palju tegelenud. aitäh võib-olla Euroopa Komisjon soovib sõna võtta. jah, aitäh. mul on väga hea meel, et äh, raportöör Levanovski äh, just kõneles sellest, et äh, et börsid annavad viiskümmend protsenti SKT-st ja tulles tagasi selle juurde, mida siin enne öeldi et USA-s kaheksakümmend protsenti rahast tuleb just nimelt turgudelt ja Euroopas kaheksakümmend protsenti pankadest. tahaksin rõhutada, et see statistika, mida siin on pidevalt korratud, vastab tegelikkusele. me loomulikult äh, peegeldame või see uurimus peegeldab üksnes pangade poolset rahastamist, rahastamisallikaid on veel palju teisi Äh, näiteks laenud, omakapitalipõhine rahastamine, aktsiaturud. Äh, Poolas näiteks annavad need viiskümmend protsenti SKT-s, aga Prantsusmaal, USA-s äh, on nende õlul üsna suur osa ettevõtete rahastamisest ähm, ning niisiis jah, niisiis Ehm, statistika majanduse äh, rahastamise kohta, see raport, me avaldasime selle aprillis, tegemist on komisjoni töödokumendiga, me oleme uurinud olukorda äh, kõikides liikmesriikides ja kutsuksin liikmes, äh, liikmeid üles selle raportiga tutvuma ning rohelises raamatus rõhutatakse, et Euroopas Äh, meil ei ole rahastamine äh, aren-, niivõrd arenenud äh, nagu USA-s, aga see, mis meie raportis kirjas on, vastab täielikult tegelikkusele. aitäh! kas raportöör sooviks veel sõna võtta? härra Levanovski, ma ei tahaks korrata seda, mida ma juba ütlesin minu arvates on oluline mõista, et äh, igasugused äh, reguleerimised Euroopas äh, kriisist alates ei ole suunatud just nimelt laenudele juurdepääsu parandamisele, vaid pigem pöörasime tähelepanu just nimelt turvalisusele, pankade kapitalinõuetele ja nõnda edasi Äh, nii et, et äh, eesmärgiks ei olnud laenude suurendamine reaalmajandusele ja seetõttu ei ole vale, et me üritame leida erinevaid turvalisi äh, finantstooteid, mis tulevad kapitaliturgudelt ja sealhulgas ka siis väärtpaberite turgu, mis kriisi käigus kõvasti äh, kannatada sai, sest väärtpaberiturg oli tegelikult oluline selleks, et pankade bilanssi parandada ja laenu andmisvõimalusi parandada. Äh, sellepärast, et äh, väärtpaberistamine on kapitaliturgude jaoks oluline, see on oluline selleks, et pangandussüsteem saaks reaalmajandust rohkem toetada ning mis puudutab äh, komisjoni poolt käivitatud konsultatsiooni, siis äh, Londoni ja Pariisi vahel, äh, Prantsusmaa Ühendkuningriigi vahel toimusid üsna sõbralikud arutelud, Prantsusmaa ja jaoks oli väga oluline muuta kapitaliturgude surg, suunda, mitte et ei edendataks siis ühe liikmesriigi tooteid, selline Eh, suundumus oli väga, väga selge selles dialoogis Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi vahel, aga eh, komisjoni töödokument seda kahjuks ei peegelda, selline oli tollal siis Mandri-Euroopa riikide seisukoht. ja minu arvates ei ole midagi valesti, kui me üritame eh, ära kasutada finantsturgude potentsiaali ja loomulikult praegu, kui võrrelda olukorda Hiina turuga, siis meil on Äh, olukord hoopis teistsugune, aga näiteks ka Hiinas on kapitali äh, turu osakaal SKT-st palju suurem kui Euroopas äh, pärast kriisi, nii et, et kasvupotentsiaal on olemas, aitäh! aitäh, härra raportöör! lõpetuseks tahaksin öelda, et muudatuste esitamise tähtaeg on kahekümne kolmandal septembril kell kaksteist keskpäeval ning äh, ITRE komisjonis tõenäoliselt hääletame kolmeteistkümnendal oktoobril, niisiis kahekümne kolmas september on muudatuste esitamise tähtaeg. härra esimees, ma vabandan, aga äh, Euroopa Komisjoni esindaja ei vastanud minu kahele täpsele küsimusele kas äh, meil on vaja vahendust äh, ettevõtete rahastamiseks Euroopas. Äh, see on teaduslik ja faktidel põhinev küsimus, sellele peaks vastama ja teiseks, mille poolest Ameerika mudel, mis on kriisi põhjustanud, on parem kui Euroopa mudel ja komisjoni esindaja peab mulle vastama sest et kogu see raport, mille nad on koostanud, on ideoloogiline ja mina ei saa sellega leppida mina olen väärtpaberistamisega seotud olnud, härra esimees, kallis kolleeg. me arutame, arutasime seda küsimust, kui teid ei olnud kohal te vabandasite, et hiljaks jääme, jäite, nii et, et lõpetame praegu sellega, järgmine kord katsuge kell üheksa kohal olla, siis on arutelud põhjalikumad. aga ta peab mulle vastama, ütleb härra Schaffhauser Teie küsimusi kuuldi ning kindlasti te saate neile vastuse, sellepärast et meil toimub äh, siin oma komisjonis veel vähemalt kaks korda selle teema arutelu. nii et, et jääme ootama Euroopa Komisjoni äh, vastuseid, nad kindlasti vastavad teie küsimustele ja me arutasime neid äh, küsimusi enne, kui te siia koosolekule jõudsite. kolleegid meil on nüüd natukene aega, eh, sellepärast et me peaksime hääletusega alustama kell kümme. nii et, et eh, kohtume siis eh, kell kümme. uh,. Dear colleagues. kallid kolleegid, daamid ja härrad. daamid ja härrad. palun võtke istet. alustame järgmise päevakorrapunktiga. järgmine päevakorrapunkt ehk siis hääletused hääletused. kõigepealt, nagu ikka, alustagem proovihääletusest. nii et äh, proovihääletus. olete te valmis? hääletus on avatud. proua, kas teie olete ka kõigeks valmis? kolleegid, oleme valmis raskeks tööks. üldiselt ühehäälne hääletus. kolm äh, Rahvapartei saadikut on ülem nüüd on üks veel üle. ei, toimib. vahetus on suletud. no tulemus nii väga selge polegi. üksteist kolleegi ütleb, et ei. noh, eks demokraatias ongi nii. nagu näete me lisasime eile oma koosoleku alguses kell viisteist null null pärastlõunal ühe lisahääletuse siia. nimelt äh, raportite ja arvamuste jaotamise süsteem ITRE komisjonis, äh, seda hääletust äh, paluti pärast koordinaatorite kohtumist. hääletusnimekiri on äh, kõigil olemas laual. ja hääletame siis. küsimus teile siis. kas võtame vastu koordinaatorite soovituse selle kohta, kuidas ITRE komisjonis raporteid ja arvamusi jagatakse? härra Federle soovib äh, protseduurilises küsimuses võtta sõna. härra Federle. kas ei oleks mitte kohane, kui äh, koordinaatorid äh, võtaksid lühidalt sõna selles küsimuses, nimelt ei ole selge kolleegide jaoks, miks ollakse vastu sellele. nii et ma paluksin, et koordinaatorid võtaksid lühidalt sõna. no hea küll lühidalt siis koordinaatorid. okei okay., dear colleagues I.... kallid kolleegid, mis on meie komisjoni jaoks siis nüüd ikkagi kõige olulisem? kas see, et äh, meie menetlus on selge, ja arusaadav. hääletuse juures on oluline see, et asi läheks kiiresti ja ei tuleks arutada, alustada aruteludega, niimoodi näeb ette meie kodukord. arutelu ei ole hääletuse ajal lubatud enam. vaadake, mida ütleb kodukorra artikkel kakssada viis. härra Federle, kõigepealt ütlen ma seda teile. kodukorra artikkel kakssada viis ütleb, et meil on täna kohustus kolme fraktsiooni palvel ametlikult äh, komisjoni täiskogus heaks kiita koordinaatorite otsus, see ei näe ette arutelu, lisainformatsiooni ega nende ettepanekute muutmist ja seega koordinaatorite ettepanek tuleb lihtsalt läbi hääletada, nii lihtsalt on ja koordinaatoritel oli kohustus, nagu ma saan aru, teavitada kõiki kolleege sellest, mis toimub, mis selles hääletuses praegu on oluline ja mis oluline ei ole. härra Federle, eile kell viisteist null null alustasime istungit, kahjuks meid väga palju siin saalis ei olnud, aga see on teie asi. ma ei kaeble siin kellegi üle, aga nii lihtsalt on eile kell viisteist null null alustasime me väga väikese aruteluga sellel teemal. kuue koordinaator sai sõna, härra Roil sai sõna, härra Roil nimelt esitas suisa küsimuse, nii et kõigil oli võimalus midagi öelda sest me muutsime päevakorda, muutsime suisa päevakorda. eile. ja nüüd on siis arutelud läbi. kui teil on veel protseduurilisi küsimusi, siis palun, aga ilma aruteluta, sest see on võimatu. meil on kaks reeglit, mille järgi me tegutseme sada kaheksakümmend neli artikkel punkt üks ja sada seitsekümmend viis punkt viis arutelu hääletuse ajal ei toimu, aga nagu ma saan aru, protseduurilisi küsimusi palutakse härra Pütikohver kõigepealt. härra esimees, minu protseduuriline küsimus puudutab tõsiasja, et teie tahate, et meie komisjon langetaks otsuse teemal, millest äh, mul ei ole mitte mingisugust kirjalikku jälge. minu meelest ei saa eeldada, et me hääletame millegi üle, kus me ei tea täpselt, millest äh, me räägime. nii et saatke asi kirjalikult või lükake edasi uh,. Well, uh... ja mulle ütleb praegu sekretäriaat, et dokument saadeti teile eile hääletusnimekiri on teil ees, nii et me võime täna minna hääletuse juurde. kolleegid, suur tänu, härra esimees, et ma sõna sain. ma tahtsin ühte asja lihtsalt parandada eile äh, istungi alguses ei olnud ka arutelu. härra Roil esitas küsimuse ja mina võtsin sõna ka protseduuriliselt ja ei olnud arutelu. see küsimus äh, tõusetus koordinaatorite koosolekul ja tavaliselt äh, otsustavad selle asja ära koordinaatorid, meie olime sellele aga vastu vastu olime me sellepärast, et ühe mandaadi ajal ei saa lihtsalt süsteemi üleöö muuta ja selles oli meie küsimus ja seega väikestel fraktsioonidel on õigus nõuda seda, et me sellest asjast räägiksime täiskogus ja et hääletataks. eile me sisulist arutelu aga maha ei pidanud selles küsimuses, rääkisime menetluslikust küsimustest ainult. suur tänu. eile keegi arutelu ei palunud nii oli. ja ma ütlen väga selgelt, et me võtsime eile oma päevakorra vastu. eile istungi alguses. ja kui päevakord vastu võeti, siis olid kõu-, nõus sellega, et me hääletame. selge on see asi. ja mitte mingisuguseid arutelusid ei palutud see ongi kõige olulisem asi. täpselt nii, nagu käib asi täiskogus. esmaspäeviti pärastlõunal me paneme paika terve nädala päevakorra kuni neljapäevani ja et nii on see ka komisjonis. nii et kallid kolleegid, tulen nüüd asja juurde tagasi, meie hääletusnimekiri, härra Turmes, teil on ka protseduuriline küsimus, jah? nii et palun. aitäh. viis koordinaatorit ehk viis fraktsiooni on esitanud äh, alternatiivse ettepaneku sellele, mis praegu on Rahvapartei diktaat, mida toetab osaliselt sotsiaaldemokraadid, ei ole normaalne, et põhimõttelised reeglid, mis puudutavad raportite jagamist, otsustatakse ära kahe koordinaatori poolt viie kuni kuue teise vastu. me eile saatsime laiali konkreetsed muudatusettepanekud, millest me räägime. Need on muudatusettepanekud, mille kohaselt äh, me peaksime üle minema süsteemile, kus on üks punktipott ja see asi tuleks läbi arutada Äh, sekkub härra esimees, äh, mul on väga kahju, kallis sõber, äh, kodukorra artikkel kakssada viis, härra Turmes ütleb, et asjast ei olnud isegi aega rääkida. kõnelejad räägivad se-, omavahel segamini. see ei ole protseduuriline küsimus, härra Turmes. härra Turmes jätkab. me saatsime teile viie fraktsiooni poolt alternatiivi mille kohaselt me oleme ju nõus selle alternatiiviga, et me läheme sellisele uuele süsteemile üle, aga kuna aega ei olnud koordinaatorite koosolekul äh, kirjalike muudatusettepanekute jaoks, palusime me hääletust, et kas me valime selle ühe poti süsteemi või numbrite süsteemi. suur tänu, ütleb härra esimees. kodukorra artikkel kakssada viis ütleb selgelt. otsustada tuleb tagantjärele koordinaatorite ettepaneku üle. siin ei räägita mitte midagi arutelust, ei räägita siin koordinaatorite soovituse muutmisest, seda ei ole siin öeldud seega koordinaatorite ettepanek tuleb panna hääletusele ja selles me eile juba kokku leppisime kell viisteist null null. proua Peres. jah, härra esimees, mina olen siin komisjonis küll üsna uus liige ja sellepärast ei tahaks kuritarvitada eh, tekkinud olukorda, aga kui minuni jõudis dokument selle kohta, et me hääletame äh, ausalt öeldes ma pole seda näinud, ma ei teadnud, et me sellest räägime ja kui eile muudeti päevakorda, siis oleks pidanud saatma parandatud päevakorra, seda ei tehtud. ja teiseks, härra esimees, me oleme üheskoos olnud äh, liikmed ühes instantsis, äh, kelle poole peab pöörduma, nimelt komisjoni esimeeste konverents, sellepärast et mina ei saa aru, et üks küsimus, mis on nii põhimõttelise tähtsusega, kõikide saadikute jaoks ei ole võimalik pöörduda äh, vahendajate poole, koordinaatorid ilma igasuguse ametliku sammuta on hakanud ümber äh, otsustama iga saadiku õiguse. ja ma paluksin, et see hääletus lükatakse edasi ja tõstatakse selle küsimuse äh, komisjoni esimeeste konverentsil selleks, et te jõuaksite täie selguseni selles küsimuses, sellepärast et muidu me võime tulla jälle välja uue mingisuguse reegli ja ettepanekuga, mis läheb vastu parlamendiliikmete õigusele olla raportöör. suur tänu, proua Peres. proua Peres, proua Peres, kui lubate, tegemist on koordinaatorite otsusega koordinaatorid otsustavad, millist süsteemi kasutatakse, kogu lugu. härra Roil, ma saan aru, et te tahate tõstatada ka protseduurilise küsimuse, aga selle äh, varjus peetakse sisulisi arutelusid, ma ei taha, et siin tekib nüüd paksu verd selle koosoleku ajal, aga härra Roil öö, äh, palus äh, sõna juba tükk aega tagasi ja pärast seda me hääletame, härra Roil ma võtsin sõna ainult äh, sellepärast, et kolleegid viitasid minule nimeliselt ja ma tahtsin ühte asja selgelt välja öelda. eile hakkas istung äh, päevakorra kinnitamisega, muudeti päevakorda ja see küsimus äh, pandi ka päevakorra kinnitamisele ja niimoodi otsustati, nii nagu ikka, kui kohal oli saalis ainult kolm kolleegi, no siis kahju küll, oma viga, et teid ei olnud, nii lihtsalt on niimoodi näeb meie reegel ette, mina juhuslikult olin kohal, esitasin seal lisaküsimuse et miks me üldse peame hääletama selles küsimuses, sellepärast et seni äh, kallis kolleeg Turmas äh, ja siin tegelikult peaaegu juba hakatakse valetama, on nii olnud, et need reeglid, kuidas raportid jagatakse, otsustab ära koordinaatorite kogu Äh, ja see niimoodi on tehtud, nüüd me ei ole kunagi esitanud küsimusi selle kohta. nüüd on esitatud aga küsimus, tekkinud probleem on ja õige, et me hääletame, seni on olnud nii, et koordinaatorid äh, äh, teavad väga hästi, kuidas see seni käis, nemad leppisid kokku ja nii jäi nüüd on, ei meeldinud see Claude Turmesile ja lüüakse siin laineid ja seepärast tulebki hääletada täna. kuidas siis muidu? see ei ole sugugi vähem demokraatlik äh, kui muidu. tänane hääletus on demokraatlik, demokraatlikum kui koordinaatorite otsus ilma liikmeteta seni pole liikmed mitte kunagi saanud äh, midagi kaasa öelda koordinaatorite otsusele ja mina kiidan seda demokraatlikku protsessi täna, suur tänu. härra esimees, no nüüd on äh, nimekirjas väga palju neid kolleege, kes tahavad väidetavalt protseduurilise küsimuse esitada aga mulle tundub, et äh, tegelikult ei ole tegemist protseduuriliste küsimustega, meil on ees hääletusnimekiri. ma ei tea. härra Pütikofer räägib ilma mikrofonita. <laughs> kolleegid no vot sellises õhustikus ei saa tööd teha, ei saa tööd teha. asi on selge, härra Turmes röögib vahele, teie otsustasite selle, et see õhustik selline on, ei ole normaalne, et kaks koordinaatorit otsustavad. härra esimees jätkab, kolleegid, minu kohustus on täna äh, õhustikku siin kuidagi siiski säilitada. ma tahaksin, et meie õhustik oleks sama hea kui seni, nii et annan teile kõigile võimaluse midagi öelda, aga see peab olema protseduuri puudutav küsimus, kodukorda puudutav küsimus, sest et arutelud täna ei ole võimalikud. ma saan aru, et järgmine kõneleja just täpselt seda tahabki teha Äh, jah, mul on äh, küsimus äh, selle kohta, kas me hääletame või hääletame selle üle, kas me üleüldse hakkame hääletama. niisiis asi, asi, mida me peame praegu otsustama, on see, kas me hääletame või hääletame selle üle, kas hääletada. okei. no hea küll härra see ettepanek oli vist kõige parem. kas me hääletame kõigepealt? härra Pütikofer räägib ilma mikrofonita, kuid ütleb, et ta tõ-, ma tõstatan küsimuse keele kohta, mul on õigus kodukorrale oma keeles saada see dokument oma emakeeles ei kuule kahjuks täpselt, mis härra Pütikofer ütleb. härra Karinš. ma paluksin, et tehke lühidalt, teist-kolmandat korda te enam sõna ei saa, härra Karinš. suur tänu, härra esimees, ma olen nõus, et me peaksime minema hääletuse juurde ja Rahvapartei poolt ma paluksin, et tegemist oleks nimelise hääletusega. okei okay., and uh... no hea küll kes veel seni sõna ei saanud, härra Korvin Mikke. härra esimees, kui ma nüüd peaksin hääletama selle üle, siis ma tahaksin seda süsteemi ikka näha. ma peaksin hääletama tänase mingi uue süsteemi üle, ma pole seda näinudki, aitäh. kallid, kallid kolleegid, härra Eerle, härra Eerle tegi ähm, väga hea ettepaneku. minu esimene küsimus seega teile on see, et äh, kas me tahame hääletada mõne hetke pärast ehk nüüd. kas me hakkame hääletama täna selles küsimuses? kes tahab hääletada täna selles küsimuses? ITRE süsteemi muutmine, raportid ja soovitused, kes on poolt? härra Pütikohver ma ei luba teil eirata seda keeleküsimust, te ei tohi seda teha. ma nõuan, et kodukorra reeglitest peetakse kinni.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 Uh, dear colleagues, you try to do everything kallid kolleegid, te üritate nüüd venitada seda hääletust edasi lükata, ma saan aru, selleks on teil õigus, võimalus on olemas. nii et ma nüüd paluksin siis, sest koos selle keele küsimusega, nii nagu härra Pütikofer ütles, see asi jah, nii on ja küsimus siis seega härra, paneksime hääletusele, mille esitas härra Eeler. kas me peaksime täna hääletama või ei, härra Pütikohver? küsimus on ju sama, härra Pütikohver. vastavalt kodukorrale on iga e, kui neli e, saadikut on vastu hääletusele, juhul kui neid ei ole esitatud kõikides keeltes, võivad nõuda hääletuse edasilükkamist ja mina kasutan oma vähemuse õigust ja ma ei luba enamusel eh, endast üle sõita, aitäh. Uh, okay. Uh, and dear colleagues, you know, just like Mr. Royal said. nagu härra Royal ütles, koordinaatorid arutasid seda asja, ütleb härra Federle, aga asi oli selles, et me ei arvanud, et tegemist oli korraliku aruteluga ja et kõik reeglid olid paberi peal paigas ja seega otsustasid kaks koordinaatorit, sotsiaaldemokraatide ja Rahvapartei koordinaatorid selle asja ära ja paljud fraktsioonid on rahulolematud ja sellepärast see asi nii ongi äh, ma olen nõudnud seda sellest ajast, kui me MSR-i faili kaotasime, kui äh, saime lüüa ka äh, energiatõhususe raporti puhul, et asi tuleb muuta, võetakse ära mikrofon härra Federlel, härra esimees. nüüd saite juba teist korda sõna, härra Karinš. kui me nüüd räägime kodukorrast, see keelereegel puudutab konkreetseid muudatusettepanekuid või kompromissmuudatusettepanekuid, mis on esitatud siia komisjoni. see ei puuduta otsust, äh, mis langetati koordinaatorite kohtumisel, tegemist oleks erakorralise hääletusega, mida on palunud kolm fraktsiooni, toetada seda, mis koordinaatorite enamusega äh, otsustati äh, või olla sellele vastu ja keelereegel minu meelest ametlikult ei kehtigi mitteametlikult me teame, et kui me hakkame keelereeglist kinni pidama, siis enamus raporteid jääksidki läbi hääletamata, sest kompromissmuudatusettepanekud tulevad alati viimasel hetkel inglise keeles, aga mulle tundub, et isegi seekord see täiesti formaalselt, äh, puhtalt formaalselt ei ole kehtiv argument. härra esimees, muudatusettepanekud pannakse hääletusele nüüd siis, kui nad on äh, trükitud ja jagatud äh, laiali kõikides ametlikes keeltes see tähendab seda, et nii see kahjuks on, tegemist on muudatusega, muudatusi küll ei ole ametlikult uh,. Colleagues uh,, you, sorry colleagues, please, please, please if I may ask you. kolleegid, jäägem rahulikuks. keeruline olukord on tekkinud, ma saan teist kõigist väga hästi aru. meil on kaks hääletust ees. kõigepealt kas me oleme valmis üldse hääletama täna ja teiseks, kas me oleme nõus äh, sellega, et me hääletame täna, ütleb härra esimees. ma alustan esimesest hääletusest, kas me oleme valmis hääletama täna? kas me oleme valmis täna hääletama? poolt. ma vabandan äh, arvestades arutelu, on meil vaja üks minut äh, pausi, et me saaksime sellest asjast rääkida. palun minut äh, pausi. selge, ütleb härra esimees. no hea küll, minut, kaks. rääkige nendest asjadest omavahel. kahte asja peame siis hääletama. esimene ja teine asi. Uh, dear colleagues. kolleegid. ma uurisin seda asja õigustalitluselt Euroopa Parlamendis. see oli ainus viis, ainult kodukorrast saab lahtuda õigustalitus ütles, et kui neli komisjoni liiget komisjoni täiskogus, muidu on see täiskogus nelikümmend, aga komisjonis neli, ei saa hääletada, sellepärast et neil ei ole välja pakutud äh, hääletuse kohta oma emakeeles infot ja dokumente tuleb hääletus edasi lükata kui nüüd kellegi jaoks on üllatus see asi, siis ma vabandan. aga meid see aitab. õigustalitus lähendas selle küsimuse meie jaoks. Nad on internetis jälginud meie istungit, härra Karinš. Äh, muidugi hindan kõrgelt, mida te ütlete ja paluksin, et me jääksime kodukorra juurde järgnevate kahe raporti puhul minu meelest ka ei ole kompromisse ettepanekuid välja jaotatud kõikides keeltes, nii et äh, ma arvan, et kui me jääme reeglite juurde, siis pidage, pidagem kinni reeglitest. nii et äh, neli saadikut, kui te olete kohal, olete vastu hääletusele, sest et ei ole tõlget, kirjalikku tõlget. suur tänu. Teil ei ole emakeelde tõlget nii nagu härra Pütikohver selle küsimuse tõstatas, tuleb hääletus edasi lükata. moment, moment, tegelikult, tegelikult, moment pidasin ma silmas seda esimest hääletust, neid soovitusi. kui te nüüd arvate, et seda tuleks teha ka ülejäänud hääletustega, sest meil ei ole neid keeleversioone olemas ka nende jaoks, kompromisside jaoks, siis on see nii. see on hoopis teine asi. About... kallid kolleegid, mina rääkisin esimesest asjast ainult. I am sorry about that. Now I ask about second case. nüüd ma küsin siis järgmist asja edasi siis ähm, kolleeg Martani raport. Te soovite asja edasi lükata. väga hea, suurepärane. Next, next is. järgmine on äh, proua Kappeli raport äh,, Barbara Kappeli raport, kes ei saanud äh, muudatusettepanekuid. selge, kolleegid, nii et lükkame hääletused edasi täna. suur tänu kõigile. kell kümme viiskümmend jätkame oma kohtumist kell kümme viiskümmend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 kallid kolleegid, kell üksteist tuleb äh, volinik Kanjete, aga enne seda, kui tuleb volinik, on meil üks väga oluline punkt veel arutada, nimelt ITRE missioon Milanos, mis leidis aset juunikuus seitsmeteistkümnendast üheksateistkümnendani. meil käis seal üsna suur delegatsioon, Patricia Toia, Werner Langen, Maria Spüraki, Simona Bonafé, Massimiliano Salini ja Antonio Tajani. ITRE sekretär, sekretariaadis käisid ka kolleegid kaasas ja ma paluksin nüüd, et meie delegatsiooni liikmed, eriti proua Toia, selle delegatsiooni juht ja ühtlasi meie komisjoni aseesimees annaks ülevaate Milano kohta. Milano asub ju lõppkokkuvõttes ka Itaalias, nii et äh, sobib hästi teile see teema, proua Toia. ja kolleeg Toia. Patricia, ma härra Turmes, härra Turmes, proua Van Bremst, me oleme alustanud juba oma istungiga. kallid kolleegid, proua Kappel, härra Pütikohver ja teised, palun, me juba alustasime istungiga. ja Patricia Toia, kes on meie komisjoni aseesimees. kolleegid, palun võtke kohad sisse ärge jääge seisma siin vahekäikudesse ja ärge ära ka minge. ärge minge ära. no jumala eest. okei okay.. Katliin. Katliin, palun istu maha. kas üldse Toia sõna on teil? suur tänu, härra esimees. Ehm, ma teen väga lühidalt tegemist oli äh, missiooniga, millega, kus äh, siis äh, IPRE delegatsioon käis vaatamas Milano näitust ja nagu te täiesti õigesti ütlesite, Milano asub Itaalias. ja ma arvan, et tänu sellele said kolleegid ülevaate mitte ainult Äh, sellest, kui oluline on Milano EXPO, äh, vaid äh, ka sellest, kuidas on korraldatud riikide esindatus sellel üritusel. lisaks sellele oli see meie jaoks ka võimalus külastada erinevaid ettevõtteid ja öö, saada ülevaate siis sellest, milline on täna ettevõtetes reaalsus ja kuidas Euroopa ettevõtted täna elavad. me alustasime sellest, et käisime Arvedi firmas, ja see, selles küsimuses tuleb muuseas äh, ka hääletus see on äärmiselt uuenduslik äh, ettevõte, milles siis äh, valmistatakse täiesti uut, uue tu-, tu-, uut tüüpi tehnoloogia alusel uusi materjale. ja tagatakse sellise tootmise keskkonnasäästlikkus selle uue innovatsiooniga nii, et äh, novaatorlik ettevõte ja lisaks sellele äh, tõstab see ka tootlikkust. see näitab kõik seda, et see poliitika, mille nimel me töötame siin Euroopa tasandil selleks, et äh, äh, tootmistehnoloogiat parandada keskkonnanormide kontekstis, on tõesti äh, vilja kandnud ning lisaks keskkonna säästmisele toob kaasa ka tootlikkuse tõusu. tegemist oli väga olulise külaskäiguga käisime siis selle ettevõtte peakorteris äh, Cremonis. olime ka teiste mm, kohalike esindajatega äh, kontaktis, kohtusime teiste ettevõtetega ja rääkisime Junckeri plaanist nendega ja rääkisime investeeringute poliitikast, äh, investeerimispoliitikast Euroopa tasandil laiemalt rääkisime sellest, millised on võimalikud toetusallikad äh, VKE-dele ja käisime veel ühes ettevõttes. ka nemad soovivad tootlikkust tõsta, kuid äh, lähtuda siis äh, väga karmidest keskkonnareeglitest. tegemist oli teraseettevõttega ja nemad on tohutult investeerinud tehnoloogiasse ja tänu sellele investeeringule on näiteks nende hooned väga energiasäästlikud, loodi siis nii-öelda keskkonnasäästlikud äh, tootmishooned ja, ja hakkasid siis ise tootma neid materjale selleks, et ähm, ehitussektoris siis minna üle keskkonnasäästliku materjali kasutamisele. Need äh, külaskäigud on kõik väga tähtsad, äh, aga samas tuleb mõista, et tegemist on ettevõttega, kes on teadusuuringutesse tohutult investeerinud. ja muuseas, nad on rohkem investeerinud kui äh, riigis keskmiselt ja Euroopa mastaapides on see samuti tohutu investeering. kohtusime hommikusöögil ka paljude teiste tootjatega ja rääkisime siis ähm, rahvusvahelise kaubandusega seotud probleemidest. täpsemalt äh, siis ähm, protektsionistlikust kaubandusest, sellest, kuidas kaitsta Itaalia toodangut, aga mitte ainult Itaalia, vaid ka Saksa või, või Prantsusmaa toodangut. ja kohtusime ka äh, võimu, vabandust, ametiühingute esindajatega Lombardiast ja Milanost rääkisime ka Keskkonnanõukogu esindajatega, keskkonna ja vabandust, põllumajanduskomisjoni esindajatega Milano EXPO kontekstis siis. ning äh, pidasime ka äh, pressikonverentsi Euroopa äh, Liidu boksis seal EXPO-l, mis andis meile võimaluse arvamusi vahetada kogu see visiit ja saada siis kontakt ka kohaliku pressi esindajatega osalesime ka ettevõtete manifesti äh, koostamisel, seda tehti komisjoni, erinevate komisjonide ja nõukogude ja asutuste algatusel, tegemist on siis äh, Äh, organitega, kes tahavad sotsiaalset kliimat parandada ettevõtetes, neid oli väga palju kohal, see manifest äh, algatati siis, nagu ma ütlesin, äh, leidis aset üsna mitu erinevat kohtumist, ettekanded, me vaatasime seda manifesti äh, üritust algusest lõpuni ja, ja see oli tõesti väga huvitav, esindatud ei olnud mitte ainult Itaalia, vaid ka teised riigid. tutvustati innovaatorlikke programme. Patricia äh, Greco rääkis äh, selles, et erinevates ettevõtetes et kõikides ettevõtetes on äh, sotsiaalne kohustus kanda ja keskkonnakohustused, äh, aga et tegemist ei ole sugu, sugugi mingisuguse teooriaga, vaid et inimesed tegelevadki sellega päevast päeva, rakendavad seda reaalses elus. ja see on suureks abiks Euroopa majandusele. nii et äh, minu meelest see külaskäik oli äärmiselt oluline, erakordselt intensiivne ja kasulik ja andis äh, meile võimaluse näha reaalses elus meie Euroopa poliitikate elluviimist. meie jaoks oli see väga-väga oluline, aitäh. suur tänu, proua Toia. suur tänu selle ülevaate eest. ma paluksin nüüd kõikidel kolleegidel kui üldse keegi veel siin on midagi lisada, härra Rüübis või keegi teine, ükskõik kes, kõik saavad sõna. Say something. ja tänki ja aitäh, esimees, tahan kolleegi tänada ta see, et nad, see maailmanäitus tõesti mängib väga olulist rolli eh, meie tootmise ja ka eh, toiduainete tootmise vastu ja äh, ärgem unustagem ka, et vesi on äh, väga oluline osa sellest kõigest ja seetõttu äh, peaks me pöörama ka rohkem tähelepanu just nimelt toorainetele, sellele, kuidas tooraineid jätkusuutlikult kasutada ja tõesti tahaksin teid tänada, tegemist oli tõesti väga hea ettevõtmisega ja tahaksin rõhutada veel kord, et maailmanäitus annab just teaduse vallas uusi impulsse, mida meie ka siin parlamendis peaksime arvesse võtma, aitäh! oh,. suur tänu, härra Rüübih. kas on veel sõnasoovijaid? tundub, et mitte. minuti pärast äh, peaks olema siin härra volinik, härra Kaniete peaks olema kohal kell üksteist. suur tänu, äh, proua Toia roll? president. Äh, esimees, kuna meil on mõni minut aega, siis on mul üks küsimus, millel ei ole täna vastata vaja. Äh, aga see asi ärritab mind üha rohkem, kui meil siin on arutelud ja kui me võtame äh, sõna, kui tuleb näiteks volinik või mõni peadirektor või kui ka me räägime raportitest, siis Eh, ma, ma ei tea, kuidas siin täpselt on, aga is, igast fraktsioonist tuleb ainult kohale üks inimene ra,, eh, raportöör, tavaliselt tavalisi liikmeid ei ole eh, ja väga, väga tihti on niimoodi, et need kolleegid, kes Eh, kes eh, siin võib-olla alles sisse tulevad, saavad sõna, samas teised on siin kogu aeg kohal olnud ja neile, neile sõna ei anta, nii et, et ma arvan, et selle üle peaks siis mõtlema, eh, sellepärast et meil siin kehtib ju reegel, et esimesena saavad sõna koordinaatorid ja, ja siis ma ei tea, kes veel, et me peaksime selle süsteemi üle läbi läbi mõtlema, et see ei ole õiglane, karistatakse neid kolleege, eriti just väikest fraktsioonidest, kes kogu aeg siin kohal on, et sellest peaks kõnelema suur tänu, härra Oil jah, ma saan aru, et nüüd on hakatud tõstatama protseduurilisi küsimusele, veel kord saab sõna proua veel kord tahaksin tänada proua Toijat ja selle eest, et te seal kohal olite, kolleeg Pütikofer, kas jälle protseduuriline küsimus? jah, eh, tahaksin eh, tugineda sellele, mida ütles härra Roil. Ähm, ma ei tea, kas ta seda öelda tahtis, aga tema on üks nendest, kes sageli siin kohal on. Ähm, ja minuga on täpselt samuti juhtunud nagu teiegagi, härra Roil, ja seetõttu ma mõistan seda, mida te ütlesite, aga tahaksin aga paluda järgmist. Äh, pöörata äh, tähelepanu ka järgmisele asjale. Äh, kui inimene näiteks sõidab esimesena mm, tähendab, meil on selline kord, et äh, suur, suurtest fraktsioonidest saavad viis-kuus inimest sõna, enne kui äh, väikestest fraktsioonidest üldse keegi sõna saab ja tihtipeale volinike kuulame, aruteludel volinikuga on, et vastatakse ainult esimestele viiele küsimusele ja alles, ja teiste, teistel, eriti väiksematel fraktsioonidel ei ole üldse võimalust oma küsimustele vastust saama. ja mulle tundub, et mitmekesisuse huvides oleks oluline, et me hoolitseksime selle eest, et et kõik fraktsioonid vähemalt ühe korra äh, saavad kõige olulisemates punktides sõna võtta, jah, ma saan teie seisukohast aru, saan äh, aga kui asja tehakse nii, nagu teie äh, teha tahate, siis kannataksid selle läbi väiksemad fraktsioonid ja minu arvates ei oleks see demokraatiline, demokraatlik lähenemine uh,. Thank you very much. suur tänu kolleegid, sellest asjast me võime rääkida, kui see on vajalik, kunagi hiljem. aga volinik on nii ette on kohal. Let me, let me. lubage alustada. tere tulemast, volinik Kanjete. meil on väga hea meel selle üle, et te nii tihti meiega siin viibite. meil so-, me tahame teid iga kord, kui see võimalik on. me teame, et viieteistkümnendal juulil esitati nii-öelda suvepakett ning äh, sellega seoses esitati ka ähm, konsultatiivne teatis, äh, just puudutas äh, turukorralduse ülesehitust, millest meidki sind praegu kõige rohkem huvitab. lubage öelda, härra Kanjete, et täiskogul möödunud kolmapäeval arutasime väga paljusid küsimusi ning lubage öelda, Eh, lubage öelda, et kolmapäeva õhtul rääkisime väga palju ka eh, Nord Streamist. see võib-olla ei puuduta otseselt suve ja paketti, aga see puudutab siiski meie eh, turu ülesehitust, see oli väga oluline tagatis energiaturu küsimuste lahendamiseks, eriti just taastuvenergia küsimustes elektrienergia on meile vajalik, energiaturg, elektriturg on omavahel lähedalt seotud ning sume, suvepaketis eh, on tõstatatud väga olulisi küsimusi, nagu, nagu näiteks eh, üritatakse parandada eh, kodanike heaolu, ettevõtete heaolu ning tootvate tarbijate, tarbijate heaolu on samuti väga tähtis ning kõik punktid puudutavad korrektset eh, turu kujundamist, ega meie kliimaagenda on seotud eh, sellega. nii et härra volinik, meie jaoks on väga tähtis eh, teie seisukohta teada volinikuna selles valdkonnas, samuti kogu Euroopa Komisjoni seisukohta selles väga olulises valdkonnas, ehk see puudutab siis korralikku turu äh, ülesehitust. Teil on sõna. Thank you Pres, president Buzek uh, on. suur tänu teile, härra Buzek. lugupeetud parlamendi liikmed, kallid kolleegid, kõigepealt sooviksin tänada härra Buzeki kutset äh, äh, teie komisjoni ees äh, rääkida suvepaketist sellel on neli, selles on neli olulist osa, kõigepealt konsultatiivne teatis, teiseks, nagu siin härra Uusek ütles, eh, eh, teiseks eh, võimekuse andmine tarbijateni ning loodan, et komisjon panustab aktiivselt uue õigusloome väljatöötamist meie siseturu arendamiseks ja võtate arvesse seda, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal soovime esitada omapoolsed ettepanekud. nagu te teate, praegusel hetkel on tegemist konsultatsiooniga ning oleme pöördunud äh, asjast huvitatud osapooltega, oleme turul osalejatega konsulteerinud ning sellega seoses äh, on esitatud kakskümmend üks täpset ja konkreetset küsimust erinevate eh, teemadel eh, ning kui oleme saanud vastused, siis eh, võtame neid arvesse oma ettepaneku koostamisel, mille esitame kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. eesmärk selle konsultatsiooni läbiviimisel on see, kuidas kõige paremini kohandada uut energiaturgu praegu olemasolevale mm, olukorrale, meil on vaja rohkem taistuvaid energiaid Eh, ning samuti tuleb tarbija eh, panna energiaturu keskmesse. esmane prioriteet peaks olema garanteerida, et eh, meie energiasüsteem on meie majanduse keskmeks ning tuleb, suudab, suudab vastu tulla tarbijatele ning ettevõtetele. selleks tuleb üle saada mitmetest väljakutsetest. üks olulisematest väljakutsetest on garanteerida, et asendatakse aegunud, aegunud tehnoloogia ning samuti võetakse kasutusele uus eh, madala süsiniku eh, heitega eh, tehnoloogia. see tähendab seda, et tuleb ära kaotada liikmesriikides piirangud ja muuseas tähendab see, et tuleb ära kaotada energiasaared Euroopa Liidus. me peame kasutama ära kõik olemasolevad võimalused, et vastu tulla olemasolevatele valu probleemidele. me peame tegema kindlaks ka selle, et kas äh, taastuvenergia suudab olulisemat rolli mängida energia äh, tarneküsimuste lahendamisel. meil on vaja luua äh, paindlik turg, mis muutuks paindlikumaks kui praegu olemasolev turg. kõik need muudatused energiasüsteemi vajavad märkimisväärselt suuremat integratsiooni ja koostööd näiteks ähm, võrgu toimimine peab olema integreeritum ja samuti nõuab ka suuremate pädevusi näiteks otsuse langetuse protsessides piiriüleste küsimuste lahendamisel. Neil on vaja suuremat integratsiooni ja koostöö, mis tähendab seda, et ähm, tuleb kasutada äh, äh, piiriüleseid võimalusi äh, võimekuse tõstmiseks ja võimekuse tõstmise mehhanismid on õigustatavad ainult siis, kui olemasolevat võimekust täielikult ei suudeta ära kasutada. praegune problemaatika ja lahendus peab olema Euroopa või vähemalt regionaal, regiooni tasane. samuti tarbijad peavad samuti mängima suuremat rolli turul, olemas Äh, äh, suurem äh, nutikate tehnoloogiate kasutamine aitab tarbijaid kontrollida paremini oma tarbimist ning suurendab ka süsteemi paindlikuks. uued installatsioonid aitavad tarbijaid muuta suurema, tarbijatele anda suurema rolli ning samuti Eh, aitab ka investeerida uutesse võrgustikesse. praegusel hetkel jaemüügiturg ei äh, toimi väga hästi, tarbijad peavad nägema, et turg toimib nende heaks, see tähendab kaasa ka paremat teenust, paremat äh, valikut, madalamaid hindu. Eh, teeme ettepaneku sellise süsteemi kasutusele võtta, eh, kus ähm, Äh, kus tarbijatel on võimalik äh, ligi pääseda äh, sisu tihedale ja mõistlikule tarbimisinfole. selleks on meil vaja dünaamilisi hinnavõrdlusi, mis aitaks tarbijatel paremini olla teavitatud hinnavõimalustest ning kolmkümmend kuni kolmkümmend protsenti elektri hinnast kokku hoida. samuti on praegusel hetkel endiselt riigi piiris üleseks tegutsemiseks liialt kõrged barjäärid. praegusel eh, noh, ning uutel turuosalejatel peaks olema võimalus turul aktiivselt tegutseda, eh, nagu seda raamistikus öeldud on. nagu teile ütlesin seda juba üsna alguses, eh, oleme konsulteerinud asjast huvitatud osapooltega oleme esitanud väga selgeid küsimusi, kus on kõik need aspektid kaasatud, mis peaks olema turukorraldusse eh, lisatud, peame tihedat koostööd teie komisjoni ja parlamendiga selle kohta, milline turg peaks välja nägema. teeme eh, kõik selleks, et kolmandat energiat paleti, eh, paketi ellu viia ja sellesse oleme kaasanud loomulikult aktiivselt kõik liikmesriigid üritame käivitada dialoogi liikmesriikidega, et mõista eh, võimalikult hästi eh, olemasolevaid probleeme ja otsida neile lahendusi, kui poliitilist tahet ei ole, siis eh, liikmesriikide poolt oleme, siis käivitame rikkumismenetluse. Ehm, Esim-, eelmine pakett oli väga samm edasi ja, ja ta on väga hästi ka ellu rakendatud, äh, kaks tuhat kuusteist äh, on selle ellurakendusfaas lõppenud ning see äh, loodame, et uus turukorraldus aitab lahendada ka praegu tekkinud probleemid. suur tänu teile. kolm koordinaatorit olid algusest peale kohal. härra Karis, praegu ja proua Kappel kui soote, eh, soovite sõna võtta, teil on eh, võimalus seda teha, härra Karin, suur tänu teile, härra esimees. aitäh teile, härra Kanjet, alati on suur rõõm teiega kohtuda. see, mida te ütlesite energiaturu parandamise ja konkurentsi suurendamise kohta, lubades eh, turgul tekitada Äh, võimalused odavamateks, turvalisemateks äh, energia äh, transpordiks no, oleks mul siiski küsimus selle kohta, et milliseid vahendeid võiks komisjon kasutusele võtta, ähm, et Euroopa, olla kindel, et Euroopa reegleid täidetakse. teame, et selles osas, mis puudutab valitsusvahelisi lepinguid, energiatarnete kohta kolmandatest riikidest äh, on äh, komisjon äh, praegu võimalus üle vaadata kehtivad lepingud, kuid kas olete, saate vaadata üle ka lepingud, mida pole veel sõlmitud ja mitte ainult valitsuste ja energiatarnijate vahel, vaid ka väga suurte ettevõtete vahel. ma mõtlen siin konkreetselt Nord Stream kaks lepingu kohta see võib või siis mitte rikkuda Euroopa konkurentsiseadust, keegi peaks selle lepingu üle vaatama, mina arvan, et komisjon peaks olema see, kes selle üle vaatab, milliseid vahendeid, milliseid vahendeid oleks teil vaja, et te saaks oma tööd edasi teha, suur tänu ja härra Kruvatšik, palun. suur tänu teile, härra esimees. kõigepealt sooviksin härra Kristansi äh, Äh, küsida Nord Streami kohta, see on väga keeruline probleem, nagu siin just eelnevalt öeldi, tahaksin teie käest küsida, härra volinik, kas see on kooskõlas kolmanda energiapaketiga? kas te äh, äh, arvate, et see aitab meil praegust energialiitu üles ehitada, viitan sellele osale, mis puudutab mitmekesistamist? Mm, nagu te teate, olen selle raporti raportöör ning mulle tundub, et see küsimus on väga oluline ja kui mitmekesistamist ei toimu, eh, praegusel hetkel viiskümmend protsenti eh, energiast tarnitakse ühelt, eh, ühest allikast, nii et ma ei näe siin kuskil seda mitmekesistamist. kas te tõesti arvate, et energialiit on võimalik, kas te tõesti arvate, et see asi liigub õiges suunas edasi. oleme tunnistajaks sellele, kuidas näiteks Deutsche Bank Saksamaal äh, rahastab äh, kogu seda asja. tahaksin teada, mida sellest arvate ja samuti ka sellest, mida te arvate mm, Atserist, mis äh, rolli te sellele regul-, koostööametile näete, kas rohkem kontrolli ülesannet, kas on võimalik, et ka riiklikud ametid saaks selle ametiga äh, koostööd teha ja proua Kappel, palun. aitäh, esimees, aitäh, härra volinik, selle sissejuhatuse eest Su. Äh, suvepaketist me kõnelesime ka juba möödunud nädalal Äh, ma tahaksin äh, keskenduda kahele punktile teie programmis, äh, mis siin komisjonis kindlasti arutelusid põhjustavad, ETS-i süsteemi reform kõigepealt ja teine teema, millega me juba pikka aega oleme tegelenud, nimelt New Deal tarbijatele, energia, uus energiamärgistuse süsteem Äh, see on kindlasti samm tarbijakaitse suunas ja ma tahaksin küsida, et kas meil on siin tõesti võimalik saavutada paremat õigusloomet, kas on tõesti võimalik äh, siis lihtsustada asju tarbijate jaoks, kui me sisuliselt äh, läheme vana süsteemi ja, ja millised kulud kaasnevad sellele tootjatele ja teistele selle energiamärgistuse süsteemi muutmisega ja mis puudutab uut New Deali tarbijatele, Äh, siis ma arvan, et tarbijad peaksid saama aktiivselt energiaturul osaleda, see, kui me tahame tõesti saavutada selle energiahinnad tarbijate jaoks väiksemaks lähevad ja et ka energia tarbimine tegelikult väheneks äh, energiaturu ülesehituse kohta tahan öelda, et see on tõesti väga keeruline valdkond ja äärmiselt oluline on see, et me peame siin turul paremini äh, olemasolevaid süsteeme integreerima. meil on Äh, pöörata rohkem tähelepanu ka futuuride turgudele, kiirtehingute turgudele, nii et, et äh, äh, niisiis äärmiselt oluline on tõesti luua uusi tootmisvõimusi ja see võim-, võimsusi ja seda peab arutada. nüüd minu arvates on suuri probleeme nende reformidega, mida te siin ETS vallas läbi viite Te olete paika pannud eh, kriteeriumid näiteks süsinikulekke jaoks eh, ja olete näinud ette hüvitised liikmesriikidele kaudsete kulude eest ja tahate teatud saatekogused anda tasuta, seda tasuta andvate koguste hulka vähendada. see tekitab suuri probleeme näiteks Austrias, minu kodumaal, me oleme sinna arvestanud, et Ehm, majanduses ehm, lähevad, kaduvad eh, töökohad, kui just nimelt need energiatõhusad eh, tööstus, energiamahukad tööstusharud ei saa tasuta neid saastelubasid. nii et, et ma paluksin, et arvestaksite energiamahukate tööstusharudega ning eh, Euroopa ning Euroopa taasindustrialiseerumine on ju ka väga oluline on selliseid äh, riike, kus äh, need tööstusele kehtestatud kvoodid on tõesti madalad ja see on äh, halb tööhõivele ja nagu me teame, tööhõive on Euroopas väga tõsine probleem ja ma arvan, et me peaksime siin kõik vastutustundlikult tegutsema, iseäranis energeetika vallas, aitäh! aitäh! kolleeg Roil järgmisena. aitäh, härra volinik, aitäh, et siia tulite Te ütlesite, et te tahate äh, kõigepealt siseturgu äh, täiendada, vaadata, kuidas see toimib, enne kui te teete uusi ettepanekuid, see on minu arvates õige ja arukas, see on seotud parema õigusloomekavaga, millega komi-, äh, komisjon on ette võtnud aga nagu ma aru saan, kavatsete te nüüd märgistamise valges teha uusi ettepanekuid, mis ei ole tegelikult vajalikud, meil ei ole vaja ju hakata kogu, kogu süsteemi muutma, vaid parandada ainult neid kohti, kus see parandamine ja vajandamine on Äh, niimoodi muutuks ju ka süsteem lihtsamaks, oleks äh, halduskoormus ja bürokraatia väiksem. teine küsimus, te kõnelisitele sellest, et äh, Aserit tuleb tugevdada, talle tuleb anda rohkem pädevusi, aga kas te oskate mulle konkreetsemalt öelda, kus praegu see koostöö eriti hästi ei ole toimunud? rohkem pädevust tuleb anda siis, kui on selles vallakonnas mingeid puutuseid, kas te saate anda mingeid konkreetseid näiteid, kus see asi praegu ei toimi. Äh, kolmandaks, võrkude väljaehitamine. Äh, äh, komisjon, mida komisjon selles vallas on plaanid, plaanitsenud, kas me üleüldse oleme midagi teinud? me kõik teame, et võrkude väljaehitamine on lahenduseks paljudele teistele probleemidele ning neljandaks ETS-i reform. kolleegid viitasid juba sellele, et, et mina olen näiteks väga mures selle pärast, kuidas see ettepanek mõjutab just nimelt Euroopa tööstust. kas on üldse, üldse tõestatud, mida see täpselt tähendab ja ku-, kuidas sellele probleemile üleüldse reageerida, sellepärast et me ei saa siin kurta Euroopas, et meil ei ole majanduskasvu ja rääkida, et me peame tegema rohkem, et meil oleks majanduskasvu ja siis langetame konkreetseid otsuseid, ähm, mis ei aita kaasa selle eesmärgi saavitama, saavutamisele, nii et, et mõelge veel sellele, kas te olete valmis siin veel midagi muutma? aitäh, kolleeg Roil. härra Sorinio järgmisena aitäh, esimees, volinik. aitäh äh, selle eest, mida te siin kõnelesite energiaturgude kohta. Äh, ma tean, et energiaturgude integreerimine sõltub üsna palju ka selle turu juhtimisest. Te äh, räägite just nimelt väga tihti koostööst ja integreerimisest nõukogu on esimesel septembril esitanud eelnõu, mis puudutab seda energiaturu juhtimist põhimõtteliselt äh, nähakse seal ette tõhustatud koordineerimist, nii et minu küsimus teile oleks järgmine. kas äh, selline juhtimismeetod oleks piisavalt tugev äh, selleks, et saavutada neid eesmärke, mis energiaturu jaoks on seadud, seatud? me teame, et kahe tuhande kaheksateistkümnenda, kahe tuhande kolmekümnenda aasta vahemikus on plaanis Äh, ellu rakendada palju plaane, paljusid õigusakte läbi vaadata, äh, aga see kõik ei lahenda ju üldist probleemi, võrguprobleemi kõigepealt. Äh, ühenduse loomist, see kõik ei sõltu ju ainult konkreetsetest riikidest niisiis, milliseid lahendusi te sellele probleemile näete, härra volinik, kas te ei leia, et oleks vaja kohustuslikku Euroopa programmi tagamaks seda, et meil on korralikud ühendused, mis on kogu elektrivõrgu aluseks? ja mis puudutab nüüd konsultatsioone avalikkusega, tarbijatega, energiatõhusust, turule juurdepääsu siis kas kõik need teemad ei peaks olema ka selle ühenduste loomise teemaga seotud? proua Krossett, palun. aitäh, härra volinik tõepoolest, meil on vaja tõesti paremini koordineerida liikmesriikide ja regioonide vahelist tegevust, meil on äh, Äh, vaja kõigi vajadustega aust-, arvestada, aga on üks ähm, äh, asi, äh, mis võiks parandada energiavarustuse kindlust ja tagada paremad energiahinnad ka tarbijatele ja tööstusettevõtetele. ma mõtlen pikaajalistele lepinguid energia, elektrienergia vallas ja ma tahaksin teada, kas Euroopa Komisjon võiks uurida põhjalikult neid takistusi, mis ei lase selliste lepingut, selliseid lepinguid sõlmida tegemist on lepingutega, mis ühelt poolt tagaksid äh, ka investeeringud. Uh, thank you very much uh,. suur tänu. praegusel hetkel on meie kõnelejate nimekiri umbes poole peal, sooviksin nüüd, et äh, volinik vastaks küsimustele, sest äh, neid on väga-väga palju, nii et on mõistlik jagada arutelu kaheks. see oleks siis esimene osa suur tänu, mõned küsimused olid äärmiselt keerulised, nagu ikka ITRE komisjonis, vastab esimees äh,. alustan äh, siis äh,, loomulikult äh, komisjon sooviks äh, et äh, komisjon saaks vaadata üle lepingud enne seda, kui need äh, lõplikult sõlmitakse tegeleme sellega ka esimese, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimeses pooles. see puudutab eriti gaasitarne turvalisust eh, ning eksante strateegia väljatöötamist, eh, mis eh, puudutab siis eriti kütmist ja jahutamist. küsimus on selles, kuidas meie Eh, eh, oleks võimalik praeguseid probleeme eh, lahendada ja neid tulevikus ära hoida. praegusel hetkel on äärmiselt raske muidugi kokkulepete sõlmimist takistada, tegemist on kahepoolsete kokkulepetega ning kui üks pool ei soovi seda ümber muuta, siis on komisjonil väga võimal-, väga vähe võimalust selle, nõuda selle muutmist, nii et praegusel hetkel on tegemist keerulise probleemiga teisest küljest, eh, kui on tegemist strateegiliselt tähtsate kaubanduslepingutega, siis mõtleme praegusel hetkel, kuidas eh, sellega edasi tegutseda, tegemist eh, on ju strateegiliselt olulise otsusega, mis mõjutab terveid piirkondi, me peaksime mõtlema selle peale, ilma et me mõjutaks negatiivselt ettevõtete tegevust, kuid samas, et teha, saaksime teha kõik selleks, et ja astutud sammud oleks Euroopa Liidule vajalikul tasandil. Eh, teisest küljest aga eh, on praegusel hetkel asjast äärmiselt selge pilt, vaatame, mis on, mis Euroopa, mis rolli mängib gaas Euroopa Liidu turukorralduses tulevikus kahe tuhande kolmekümnenda aastal meie eh, viimaste prognooside kohaselt Äh, äh, on äh, kolmesaja kaheksakümnest gaasitarbimine läinud nelisaja viieteistkümne tonni peale ning loomulikult peame ähm, kui me soovime, soovime energiat kasutada tõhusamalt, siis peaks kasutuses olema ka muid energialiike, aga praegusel hetkel arvame, et nelisada viisteist on, on ähm, arvatav tulem ja nüüd äh, tulles äh, energiastrateegia juurde, siis äh, praegusel hetkel, hetkel võib öelda, et Iisrael ja Küprose praegusel hetkel on praegusel hetkel ühesõnaga võib öelda, et tulevikus olukord äh, Lõuna-Euroopas äh, tuntavalt muutub. Äh, kuid praegusel hetkel, mis puudutab Nord Stream ühte ja Nord Stream kahte, siis meie probleem probleemid on selles, et me olemasolevaid võimalusi täielikult ei kasuta ära, kui on olemas torujuhe ja me teeme veel teise torujuhtme selle peale, siis tõhusus tegelikult eriti ei muutu, eriti kaubanduslikust seisukohast lähtudes. praegusel nagu seda proua Krustet seda ütles, meie poliitika praegusel hetkel on see, et me peame ehm, tarnija ehm, päritolu ehm, mitmekesistama, peame välja töötama uued strateegiad ning peame samuti ka ühendatavust suurendama Lõuna-Euroopas, me tegeleme sellega ja üritame vala, puudujäävaid lülisid tekitada kogu Euroopa Liidus see on üks meie poliitilistest eh, prioriteetidest. Eh, praegusel hetkel on meil kaks eh, suuremat väljakutset, ühest küljest Venemaa ütles, et nad kavatsevad kaotada tarne läbi Ukraina, nad looda-, töötavad välja selleks uusi tarneteid, et jõuda Kesk-Euroopasse. aga Euroopa komisjon ei suu-, ei soovi välja, ei soovi finantseerida uusi megaprojekte, sest praegusel hetkel eh, eh, me tegeleme eelkõige just süsteemide ühendatavusega, sellega seoses eh, Nord Stream kolm või neli ei ole prioriteetsed, me soovime just nimelt tarneallikaid mitmekesistada. milline komisjoni roll on tegelikult äh, me kontro-, kontrollime, kas Euroopa äh, äh, õigust rakendatakse, peame kontrollima, kas Euroopa määruseid täidetakse, mitte, äh, mitte ainult Euroopa mandril, vaid ka nendes piirkondades, mis on Euroopa kontrolli all meil on vaja kontrollida üle konkurentsireeglid, meil on vaja kontrollida turureeglite täitmist, nii et saadame sõnumi selle kohta, et komisjon eh, kontrollib edasi reeglite täitmist. Eh, mitmekesistamine on kahtlemata üks olulisemaid eh, olulisemaid küsimusi ning uute torujuhete ehitamine ei ole oluline osa komisjoni strateegiast tarneahelate mitmekesistamiseks. loomulikult äh, Äh, on äh, on gaasijuhtmed oluline Euroopa Liidus, aga meil on vaja mitmekesistada, oleme näinud, mis toimus äh, Leedus, me nägime, mis toimus Leedus, kuidas hinnad, hinnad läksid üles kohe, kui Venemaa hakkas gaasitarnet vähendama. vähemalt nii ütles meile Leedu minister ja seda algusest peale, nii et kui on olemas konkurents, kui on olemas paremad hinnad, kui siis turg toimib ja selle nimel me töötame nüüd äh, küsimus, äh, mis puudutas Aasiat, äh, mis küsimus esitas Atserit, siis kahtlemata on vaja regul-, on vaja kontrollivat organit ja eh, kui nüüd eh, vaatame, kui elektriturgu, kus elektrienergia liigub ühest liikmesriigist teise, siis eh, Aceri roll tahes-tahtmata peab suurenema. Acer toimub eelkõige soovituste ja arvamuste kaudu, tal on väga väike otsuse langetusroll. see tähendab siis seda, et Acer peab tegelema, tegutsema rohkem kohalikul tasandil, me Eh, praegusel hetkel on selge, et, eh, et eh, reguleerivad ametid koha peal ei tegutse oma võimete piires ja peame välja töötama erinevad mehhanismid, mis aitaks nende võimekust tõusta ja seda ka regionaalsel tasandil. mõn-, mingisugune amet peab regioonide ülese lähenemise võtma, meil on praegusel eh, hetkel peame eh, eh, aluseks võtma suurema integratsiooni ja siis sealt edasi liikuma. see tähendab siis seda, et peame andma suuremad pädevused, suurema võimaluse, otsuse langetusvõimaluse ka piiriüleste küsimusteks lahendamiseks ACR-ile eelkõige peame aga respekteerima eh, riikli eh, reguleerivate ametite eh, iseseisvust, aga piiriüleste küsimuste lahenduseks, lahendamiseks, millel on mis puudutab mitmeid liikmesriike, peame välja töötama, peame töötama lähenemise, mis võiks toimida ka tulevikus, seda küsimust küsitakse meil pidevalt. ja küsiti härra Roili veel ühe teise kolleegi poolt äh, me pi-, kui me oma süsteemi ETS-i e määruse vastu võtsime, siis e, e, möödunud aasta oktoobris toimunud nõukogu oli väga eriline, see toim-, toimus väga detailne tee, saime tasakaalustatud aruanded liikmesriikide poolt. energiatõhususe kokkulepe saavutati, sest liikmesriigid Äh, tegutsesid selle nimel ja kogu, äh, kui me hakkasime äh, kogu strateegiat välja töötama, siis peame Euroopa, siis peame nõukogu otsuseid väga tähe, tähelt jälgima, nad ütlesid, et emissioone tuleb vähendada nelikümmend kolm protsenti, seda ei öelnud komisjon. seda ütlesid liikmesriikide juhid Mm, ning äh, vähendatakse mitte üks koma seitsekümmend neli, vaid kaks koma kaks äh, ja kahe võrra ja see osa, mis oksjonile läheb, on äh, sama suur kui praegu. praegusel hetkel sellega seoses komisjon tege-, toetab eriti energiatõhusust toetavaid investeerumaid. me ning Eh, seega soovime suurendada kolmekümne viie protsendi võrra energiatõhusus eh, investeeringuid. ning vastavalt sellele eh, formulaarile on viiskümmend kuus sektorit, mis saavad toetust, et väheneks, väheneks CO2 heitmed või lekked see tähendab seda, et energiatõhusamaid äh, tehnoloogiaid tuleb võtta kasutusele võtta, üritame komisjonist äh, see tähendab siis äh, seda, et üritame luua uue reservi mm nii et äh, tegemist on äärmiselt äh, delikaatse olukorraga. Äh, meil on kaks gruppi, üks on sada protsenti, teine kolmkümmend protsenti. me võime neist veel viis gruppi luua ja kindlasti meid survestatakse lobide poolt selleks, kuid me leidsime, et parem lähenemine on keskenduda neile, kes energiat tõhusalt kasutavad ning mina pakun parlamendile täielikku koostööd, kui äh, soovitakse nende tagajärgedega juba ette äh, tegeleda, oleme väga tähelepanelikult seda olukorda äh, jälginud, üritame võimalikult tasakaalustatud olla. ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra Roil, meil on eesmärk kolmkümmend protsenti, peame toetama samas oma tööstust, see on loomulikult selge, sellepärast me selle ettepaneku tegimegi, sellepärast et kui me jätkaks samas vaimus nagu praegugi, kujutage ette, eh, praegu, jätkakem praegust süsteemi, ainult eh, lävendit eh, muudame. ühest koma seitsmest kahe koma kaheni, kolmkümmend viis protsenti saastekvoote kõigile ettevõtetele, sõltumatul kasutamisintensiivsusest meil on väga palju vaenlasi nüüd sellepärast, et äh, on palju selliseid, kes enne oli kaetud saja protsendiga, need enam ei ole kaetud. Äh, oleme äh, analüüsinud seda, kes kõige rohkem energiat kasutavad, alumiiniumitööstus, metalli, terasetööstus, uue süsteemiga kor-, arvestama korrigeerivad faktorid, siis see, see arv nüüd praegusel hetkel muutub. praegusel hetkel ähm, äh, vaatame, kas olukord on kasulikum tööstuse või liikmesriikide jaoks. Äh, me igatahes äh, oleme loonud sellise süsteemi selleks, et, et oleme selleks, et garanteerida, et turg toimiks ja et eh, kõige haavatavamad investeerijad oleks, investorid oleks kaitstud. minevikus oli määrus, mis ütles, et liikmesriigid võivad eh, kompenseerida meil oli, toimusid sisemised arutelud, kas see peaks olema kohustuslik eh, või mitte kompensatsiooni maksta lõpuks otsustasime, et liikmesriigid peaks äh, kompenseerima kaudsed kulusid. praegusel hetkel ei ole meile arusaamist sellest, kes, mis liikmesriik mida teeb. ja parlament ütles, et sõna should asemel tuleks kasutada shall kuid äh, äh, kohustusliku küljega on meil endiselt probleeme. praegusel hetkel oleme läinud nii kaugele, kui oleme saanud äh, kaudsete kulude kompenseerimisega. ja mis puudutab nüüd BCI-sid, ühishuviprojekte, siis, siis oleme, siis teeme tööd äh, selle nimel, et välja töötada uus kõrgetasemeline poliitika, et äh, oma eesmärgid täita, me teeme, täidame eesmärke Balti riikides ja Ida-Euroopas. Äh, nii palju eesmärke, e, e, edu saame, kui me sooviks teha, Pürene Porsar praegu ei tee, aga toimi-, tegutseme edasi. jah. ja, ja ja ICR-iga seoses peab ütlema, et äh, loomulikult keegi ei soovi äh, siduvaid eesmärke, kuid äh, praegusel hetkel ei ole meil mingisugust muud valikut samuti mitte e,. me peame lootma praegu äh, edukale haldusele. Luksemburg teeb selles osas väga äh, tublit tööd, mitte kõik liikmesriigid aga ei ole siin samal seisukohal, mõned soovivad äh, tõhusamat juhtimist, teised äh, aga äh, soovib, teistel on muud e-, eesmärgid, vaatame, mis äh, otsused äh, või kokkuvõtted teeb nõukogu oma järgmisel kohtumisel. vaatame, kuidas koostatakse riigipõhised soovitused tulevikus, millised, millised ühisindikaatorid välja toetatakse, meil Äh, mina toetaks väga tugevat äh, juhtimist, äh, vaatame, kui kaugele on meil võimalik selles osas minna, see ei ole kõik väga, sugugi mitte lihtne, sest liikmesriigid ilmselt hakkavad vastu tõrkuma, meil tekib ilmselt probleeme erinevate direktiividega, näiteks transpordi elamu küsimus, elamumajanduse, energiatõhususe küsimuses, nii et äh, Äh, peame suutma siiski välja töötada äh, mingisugused lahendused ja Luksemburgi eesistumine teeb selles osas väga head tööd ning veel lõppküsimus, äh, mis puudutab probleeme hindadega, ma ei mäleta, kes selle küsimuse esitas, proua Krostet vist, see puudutab pikaajalisi lepinguid, mina arvan, et ähm, pikaajalised lepingud tarbijate ja tarnijate vahel aitab äh, investeerida võimekuse suurendamisse. peame mõtlema, millised tõkendid praegusel hetkel on äh, tekkinud. Äh, uusi lepinguid pole praegu välja töötatud meil on esitatud selles, esitanud selles osas väga konkreetseid küsimusi, see puudutab avaliku sektori rolli turgude väljaarendamisse. mina isiklikult leian, et peaksime seda, eh, eh, sellel teemal edasi mõtlema, peame mõtlema, milliseid spetsiifilisi küsimusi esitada, ootame praegu vastuseid, kõik eh, praegusel hetkel enamus ettevõtete juhte on meie ettepanekute poolt mõned ütlevad, et tuleb minna siitkaudu, teised sealtkaudu. aga see, sellega on nagu on, mitte kõik ei suuda kokku leppida. ma unust-, unustan küsimuse energiatõhususe kohta kahtlemata oleme märgistust muutnud, sest praegusel hetkel eh, tarbijate eh, kaitseühingud ütlesid, et, et eh, see tek-, senine nimetus tekitas segadust. üritasime kogu protsessi muuta vähem bürokraatlikuks, püüdsime mõjuhinnangud ka üle vaadata. kui me mingeid muutusi sisse ei vii, siis praegune märgistus enam ei ei sobi. siin on välja väga palju erinevaid arvamusi võimalik äh, välja töötada, aga üritame äh, teha äh, kõik selleks, et rakendusaeg oleks mõistliku pikkusega, praegusel hetkel tööstusel ähm, ei ole väga palju alusi praegusel hetkel äh, on, üritame koguda võimalikult palju informatsiooni, et seda määrust äh, rakendada, äh, meil on väga palju erinevaid elemente siin, mida arvesse võtta. meil ei ole praegusel hetkel vahendeid selleks, et kohapeal olukorda kontrollida. minu enda koha, kogemus volinikuna näitab, et kõige äh, kõige parem, mida me saame äh, teha, on see, et äh, rakendada juba olemasolevat õigusloomet, äh, tegeleda sellega, mis, mille osas kompromissile on jõutud ning nüüd saame, parim, mida teha saame, on see, et kontrollime, et see jõuab rakenduse koha peal, mõistan ka seda, et vähendame, ta tuleb demokraatiat ning ettevõtjate elu tuleb teha lihtsamaks. Vast, see on alaline kriteerium edasise õigusloomelise töö tegemiseks äh, suur tänu teile! suur tänu, härra volinik! Great. Thank you very much. Madam Werner. proua Werner, palun. ja, vielen Dank, Herr äh, aitäh, äh, esimees, äh, härra volinik Kalniet, mul on üks küsimus, mis puudutab elektrituru ülesehitust Äh, pärast äh, suvepausi te alustasite konsultatsioonidega, kas on juba tulemusi, kas te võite öelda, Äh, kui palju äh, osalisi on, millised on esimesed tulemused, äh, kas on ka mingeid raskuskohti juba päevavalgele tulnud, kas te saate selle kohta üht-teist ööst ja mis puudutab nüüd tootmisvõimekut, siis siin on vaja uurida ka erinevaid sektoreid ja vaadata, millised on riiklikud meetmed energiavarustuse kindlustada, kinni, kindlustamiseks, kuidas toimub konkurents siseturul, kas te võite öelda, kuidas selle sektori uurimine käib äh, äh, ja kas on olemas ka paremaid kogemusi selles vallas, te olete öelnud, et äh, tuleb muuta energia siseturgu, see on väga oluline prioriteet, et on vaja teha koostööd. kas on olemas näiteks näited regionaalsest koostööst energiatootjate kohta? Te rääkisite ka Atserist äh, ja näiteks, äh, mis äh, praegu puudutab Saksa ja Austria erinevaid hinnatsoone, siis Atser sellega praegu tegeleb. kas ähm, selli-, kas näiteks piiriülene energiakaubandus Austria ja Saksamaa vahel kas see on, aitab kaasa siseturu toimimisele, minu arvates on praegu olukord natukene vastuoluline Äh, ja äh, tahaksin teada, mida teie sellest kõigest arvate, aitäh. Madam. suur tänu, proua de Castillo, palun. Eh, Presidendi. suur tänu teile, härra esimees, aitäh teile, et tulite siia, volinik, see on väga hea meel teid meie komisjoni ees näha. ma tahaksin rääkida nüüd tarbijate rollist, arvan, et see on väga õige, et tarbijatele nii suurt tähelepanu pöörate see on võimalus äh, välja töötada tõhus energiapoliitika, see pole ju võimalik, kui ähm, see, kes äh, elektrit tarbib, mitte ainult äh, ettevõtlussektoris, vaid ka, ähm, vaid ka tavainimeste seas ei ole kaasatud. loomulikult peab olema tegemist nii-öelda hea energiakodanikega, ütleb kõneleja ja eh, peab, see loodetavasti nad maksavad oma arveid eh, kohusetundlikult, eh, sest siis nad panevad tähele, et energiatõhusus on näha ka elektriarvel praegune olukord ei aita sugugi kaasa sellele, et kodanik oma tegevuse tagajärgi näeks ka kuidagi elektriarvel. nüüd, mis puudutab tõhusamate tehnoloogiate kasutusele võtmist, siis äh, ähm, siis kahtlemata need aitavad palju kaasa. Äh, see on äärmiselt positiivne, kuid samas tarbijatel peab olema ligipääs informatsioonile, mis aitaks neil erinevaid valikuid teha Eh, ka näiteks eh, keskkonnasõbralikku eh, energiat kasutada, kasutada energiat teatud teatud kellaaegadel, teatud nädalatel või teatud aastaaegadel. see pole aga võimalik, kui informatsioon ei sisalda tegelikke tootmiskulusid. ning see võib tähendada seda, et et hoolimata energia kokkuhoiust ei näe inimene sellel kuskil tulemusi see peab tähendada ka erinevate eh, mehhanismide eh, eh, koostalitusvõimet. Need ei ole sugugi mitte väikse tähtsusega asjad. praegusel hetkel ei pöörata piisavalt tähelepanu tarbijale ning võtta arvesse tarbijate suurte andmete analüüsimisel Eh, kuid eh, see on oluline just igapäevaelus. Eh, miks peaks ma pingutama selle nimel, et energiat tagasihoidlikult kasutada, kui ma ei näe tulemusi kuskil, ma ei näe, et see tooks kaasa arve märkimisväärse vähenemise. see on üks olulisemaid aspekte, mida arvesse võtta, et suule, õiges suunas edasi minna, proua Epp. jaa, okei okay.. hästi aitäh, aitäh äh, komis-, voliniku sissejuhatuse eest ja aitäh ka vastuste eest, minu arvates on see teema äh, väga oluline, meie oleme, fraktsioon äh, on, oleme kogu aeg öelnud, et jah, Eh, energiaturgude ühendamine peab toetamine, meil on vaja korralikku turu ülesehitust, aga mida, mitte iga hinna eest, nagu kolleegid esimestes küsimusvoorus ütlesid, me peame vaatama, mida tuleks kaasajastada ja mida mitte ja kui kõneldakse konkurentsist, eh, siis siin on meie jaoks kaks kriteeriumit, eh, mis, mida me peame silmas pidama, kõigepealt juurdepääs ning Äh, juurdepääs energiaturule, äh, aga samuti ka tarbimise vähendamine ning äh, teine punkt, meie, mis meie jaoks on oluline, on taastuvenergia. meil on vaja sellist turukorraldus, ülesehitust, kus sellel energialiigil on tõesti prioriteetne tähtsus. niisiis, aga positiivne on meie arvates see, et tarbijate õigusi tugevdatakse, seda peab tegema Äh, ja me peame äh, mõtlema ka sellele, äh, ja siin me tahaksime oma poolt ka ühte-teist lisada, nagu ka Hispaania kolleeg siin tegi, jah, suur tuur surgemaks teha, see on jah, väga hea, aga minu arvates peaks silmas pidama ka taastuvenergia ja üleüldse energiaühendust. ma arvan, et siin peaks Ehm, siin ei ole asjadega piisavalt arvestatud, ma arvan, et aruteludes peaksime seda teemat rohkem käsinema ja, ja eh, taastuvenergiasüsteemi vallas eh, ühtlustamine on samuti oluline, mina olen ise pärit Saksamaalt, selle kohta võime üht-teist öelda ja mis puudutab ühtlustamist, siis me peaksime täpsemalt vaatama, mida me tahame ja kui jutt jääb äh, pakkumismenetlustest, siis võib jääda mulje, et suured ettevõtted saavad sellest kasu, väikesed mitte ja see on minu arvates suur probleem, nii et, et äh, ma arvan, et äh, jah, selles strateegias on palju elemente, mis on positiivsed, aga on ka selliseid, kui, mida tuleks põhjalikumalt arutada ja kus peaks asju muutma ja ühele küsimusele te, härra volinik, ei vastanud see puudutab kontrolliasutusi, te ütlesite, et kõik on väga äh, heas korras, äh, äh, aga kas pööratakse tähelepanu ka jätkusuutlikkusele? ja kuidas üleüldse tagada, et kontrolli puhul kõik asjad korralikult toimiksid, sellest võiksite võib-olla põhjalikumalt kõnelda. Van Bremt. tänan, proua Van Bremt, palun. suur tänu, härra volinik. proua Van Brent arvab, et tõlkega on täna midagi viga. suur tänu, et tulite meile külla ja suur tänu selle teatise eest ka, mida me tervitame. teeksin mõned üldised märkused. kõigepealt siin teatises on öeldud, et täielikult toimiv elektrivõrk, mis on Euroopa ülene, on kõige parem äh, viis, kuidas tagada see, et elekter jõuab tarbijani kõige äh, tulusamalt. loomulikult äh, tarbijani kõige kulutõhusamalt jõudmine on oluline, aga Energialiidus on eesmärgid erinevad, nagu te teate. Nendes seas osalt poolt keskkonnaeesmärgid, aga ka sotsiaalsed eesmärgid. tuleb tagada see, et inimestel on täielik juurdepääs elektrivõrgule ja selles mõttes on lähenemine võib-olla natukene teistsugune komisjoni öö, lähenemises ja muidu. me peame turgu suunama õiges suunas, see on äärmiselt oluline. lisaks sellele on ka mitu paragrahvi tekstis, millega räägitakse investeeringute tagamisest öö, taastuvenergia valdkonnas on öeldud täiesti selgelt, et taastuvad energiad peaksid nii kiiresti kui võimalik äh, olema iseennast ära rahastavad, äh, jah, aga natukene on häbiväärne, et seda mantrat muudkui korratakse, et äh, et neid üle mm, toetatakse, lõpetagem ära see, härra volinik. jah, taastuvenergia allikatele antakse toetusi liikmesriikides ja on äh, ka üle toetatud äh, nii-öelda. aga see probleem on ju võetud äh, ette juba, aga üks asi on äh, lahendamata jäänud ja see on palju suurem. nimelt et tegelikult antakse liiga palju toetusi traditsioonilistele Äh, energiaallikatele. keegi just siin säutsus, et Luksemburg eesistujariigina on väga suure surve all, sest et äh, Pariisis on tulemas läbirääkimised COP kahekümne ühe raames, aga Luksemburg on samas see riik ise, kus liiga palju fossiilkütuseid toetatakse ja sellega me ei tegele ja see peab olema väga oluline osa ka teie teatisest. ja sellega seoses eile jõudis meieni uudis selle kohta, et Ühendkuningriik annab uued valitsuse garandid kolme miljardi ülatuse suures öö, äh, äh, tuumajaama öö, ehituse tagamiseks, millal me hakkame rääkima sellest, kuidas toetatakse fossiilkütuste kasutamist äh, valitsuse rahadega, millal see probleem võetakse käsile? härra Turmes, palun järgmisena. suur tänu. Äh, proua Van Bremti viimasest märkusest ma ka räägin, komisjon esitas uuringu äh, elektriturul toetuste kohta ja küsimus, see uuring näitab seda, et fossiilkütused said kõige rohkem, siis tuumaenergia ja siis kolmandana said alles äh, taastuvenergiaallikad. mida te teete selleks, et fossiilkütuste osa vähendada ja võib-olla heitkogustega kauplemise süsteemi reform on osa sellest vastusest, aga mida te teete siis tuumaenergia äh, toetusrahadega? isegi tundub, et Saksamaal ei ole praegu piisavalt raha selleks, et äh, tuumajaamad sulgeda ja tuumajäätmeid äh, ümber töödelda. Nord Stream, ma hindan kõrgelt seda, mida te ütlesite, Nord Stream on provokatsioon Ukraina suunas, see on provokatsioon väga paljude kolleegide ja valitsuste jaoks Ida-Euroopas ja ma loodan, et komisjon kõige kõrgemal tasandil äh, võtab siin algatuse ja lõpetab need projektid Nord Stream äh, õõnestab täiesti Energialiidu usaldusväärsuse, äh, kui me selle, seda, selle asjaga äh, kokkuleppele ei jõua. nüüd ETS, suur tänu, et ütlesite siinkohal selgelt välja, et on väga palju erandeid terasesektori jaoks ja teiste sektorite jaoks. ei ole ju nii, et me lämmatame need sektorid, vaid läheneme selle asjale väga ettevaatlikult ja nüüd minu kaks küsimust kõigepealt äh, turu ülesehitus. täna on turgudega üks probleem, meil on järjest rohkem äh, tuule, tuult ja päikest, kui tuul puhub äh, ja päike paistab, turg ei suuda re-, reguleerib vähem, tähendab, ei suuda seda reguleerida, kui neid on liiga palju, siis hinnad langevad ja isegi miinusesse. kuidas see turg tuleks üles ehitada selleks, et see turg oleks paindlikum? praegu, kui tuul puhub äh, ja päikest on palju, siis see peaks olema ju tegelikult äh, kasulik selleks, et äh, meie varusid täita selle energiaga. ja nüüd pikaajalised kon-, lepingud, ka mina ku-, kohtusin Minelli esindajatega ja minu meelest on Itaalia ainus riik, kus pikaajalised lepingud on mõistlikud, sest et seal on hind kõrgem kui mujal Euroopas, Põhjala piirkonnas on äh, praegu hind kakskümmend eurot megavatt-tunni kohta, selle eest ei ehita keegi mitte midagi. Kesk-Euroopas, Prantsusmaal ja Saksamaal on turuhind praegu kolmkümmend viis. no kuidas me sellises olukorras üldse mingisuguseid uusi investeeringuid ligi tõmbame ja käivitame taoliste hindade juures ja minu meelest pikaajalised lepingud ei ole mõistlikud ja viimane märkus veel, minu meelest on siin äh, maetud üks koer, see mantra äh, sada üheksakümmend kahe kohta, kõigil liikmesriikidel on õigus loomulikult kaitsta viimase hingetõmbeni oma energiasegu. kui me aga seda poliitikat jätkuvalt kasutame, siis ei ole võimalik äh, turgudest edasi kanda sedasama kulutõhusust ja seega mulle tundub, et regionaalsed turud, nende laiendamine on ainus äh, lahendus, sest et enamust praegu aluslepingu muutmiseks ei ole. ja ma loodan, et komisjon ütleks selgelt, konkreetselt, detailselt välja selle, kuidas äh, valitsused saaksid aru, et on nende huvides, kui äh, rohkem oleks piiriülest kaubandust ja viimane märkus minu meelest ei ole väga kena, kui te tulete parlamenti ja ütlete siin, et oktoobris kaks tuhat kolmteist võetud järeldused, mis on võetud ühehäälsusega vastu, et see on nüüd see, millest me peame lähtuma. kaasotsustusmenetluse õigus on parlamendil ja mina arvan, et teie volinikuna peaksite seda ka arvestama suur tänu. kallid kolleegid, aega oli meil palju. ei piiranud ma kellegi kõneaega. aega oli palju. see on harukordne, et see nii on. järgmine kord on kõigil äh, kaks või üks või kolm minutit kõneaega seekord äh, tunneme rõõmu sellest, et saame rääkida võib-olla nii Äh, kaua kui võimalik. kas härra Rüübik on lahkunud saalist? no tundub küll, siis saab sõna proua Griffin, meie järgmine kõneleja. suur tänu, härra esimees, tere tulemast tagasi, härra volinik, aprillis aastal kaks tuhat viisteist käivitas komisjon ähm, suutlikkusmehhanismide osas konsultatsiooniprotsessi, et kas need vastavad Euroopa äh, energiaseadusandlusele, eesmärgiks on ei kuule kahjuks, mida ütleb härra esimees ilma mikrofonita. härra esimees, niimoodi te polete küll varem kehtinud. mikrofon palun kõneleja, mikrofon kõnelejale, mikrofon. kaks tuhat viisteist käivitati siis uuring selle kohta, eh, kas komisjoni otsused vastavad Euroopa energiaseadusele, et kas toetatakse ühtesid eh, tehnoloogiaid rohkem kui teisi fossiilkütuseid, näiteks madala süsinikusisaldusega varikuvariantide ees Ehm, jah, mõnedes olukordades on lubatud äh, nii-öelda suutlikkuse toetamise mehhanismid, aga teinekord tuleb turule kalliks maksma minna. ja lisaks äh, sellele ei teeni nad ka seda eesmärki, et keskkonnakahjulikud ähm, kütuseallikad äh, kaotatakse, nende tarbimine lõpetatakse ära nagu fossiilkütuste puhul. juulis kaks tuhat neliteist võeti vastu riiklik energiakava Ühendkuningriigis, kuigi tööstus oli sellele vastu kui nüüd see uuring näitab seda, et on tõkendid pandud madala süsinikusisaldusega kütuseallikatele, siis kas äh, võtab komisjon ühendust Briti valitsusega ja räägib sellest? Äh, jah, suur tänu, ütleb härra esimees, ma vabandan, et ma teid katkestasin. saate andeks. proua Toia. suur tänu, teen väga lühidalt, härra esimees sest et peamised küsimused on äh, juba ära küsitud. ma tahaksin teilt küsida, aga härra volinik, et mis te arvate? hiljutistest avastustest Egiptuses ja Küprosel, nimelt äh, kütusevarud, mida äh, need avastused toovad kaasa Euroopa suutlikkusele. kas see muudatab, muudab kogu Euroopa poliitikat, muudab meie poliitikate suunda? ja tei-, järgmine küsimus, need muutused ju leiavad praegu aset, mida see tähendab struktuuri mõttes? praegu on ju selge, kuhu suunas need asjad liiguvad selleks, et sellest integratsioonist aru saada, tahan ma teada, millised on poliitilised väljavaated sellega seoses Euroopale ja Vahemereäärsetele riikidele? järgmine küsimus, äh, toetused ja rahastamine. ma arvan, et meil on vaja ühtsust üle terve Euroopa Liidu, ma olen Katrin Van Bremtiga täiesti nõus taastuvate energiaallikate toetamine on väga kummaline, minu äh, riik on teinud tohutud, andnud tohutud lubadused ja siis võttis need lubadused tagasi. seadusandlus muutub selles valdkonnas lisaks sellele pidevalt ja see on viinud äh, usalduse kaotuseni nende seas, kes peavad tegema investeeringuid selles sektoris. ja kuidas me saame jõuda ühtsema pildini? ja nüüd ETS-ist rääkides me peame lahendama ka selle probleemi, et mõnedele riikidele tuleb, mõnede riikide puhul äh, tuleb rääkida hüvitisest, praegu nähakse ette, et seal on öeldud, et ETS-i puhul võib maksta hüvitisi, mitte ei pea ja see tekitab ka väga suuri turumoonutusi. kui me tahame integreeritud turgu, siis see on loomulikult problemaatiline. see on ebaõiglane konkurents, mis on tulemuseks on liikmesriigid, kes suudavad seda endale lubada ja neidki, kes mitte. nii et asjad lähevad ainult keerulisemaks ja lõpetuseks tahaksin veel kord rõhutada seda, kui oluline on interkonnektorite küsimus Euroopa turul. meil peab olema integreeritud turg meil võivad olla seadused küll paigas, aga kui meil ei ole tehnilisi nõudeid tõeliseks piiriüleseks integratsiooniks, siis ei tule sellest midagi. suur tänu! Thank you very much, commissioner proua Valean eh, jah, volinik, ma juba ütlesin, et ma hindan väga teie ettepanekut, minu arvates on suure, see suurepärane ja see tõesti vaatab pikemas perspektiivis asjades sellele, kuidas kõiki neid energiaturu osasid integreerida. nii et, et toetan teid täielikult selle ettepaneku edendamisel. kui Äh, äh, kuid nüüd räägiksin gaasiturust Euroopas. mul on küsimus seoses regionaalsete turgudega ja äh, ma tõesti usun, et jah, meil on olemas lahendus, kuidas parastada varustuskindlust ja ka hindu erinevates Euroopa piirkondades. kui te mõtlete aga regionaalsetele turgudele, regionaalsetele sõlmpunktidele, ja tehingutele ja, ja igapäevasele hinnale, siis näiteks eriti Ida-Euroopas, kuidas saaksime meie eh, luua või, või kuida-, kui palju aega eh, kujuks, eh, kuluks selliste sõlmpunktide jaoks luua vajalik likviidsus ning teine küsimus puudutab Euroopa ühendamise rahastut, kuna ma olin siin parlamendis selle rahastu raportöör. kas teil on plaanis midagi muuta selles määruses selleks, et äh, see sobiks paremini kogu teie äh, paketi ülesehitusega, see on minu küsimus, äh, vabandan, et mu hääl nii kähe on. proua Niibler järgmisena. aitäh, esimees, aitäh, volinik et te olete siia tulnud ja et meil on võimalus teiega mõtteid vahetada. mul on äh, ainult üks teema, mida tahaksin käsitleda ja siis oleks mul üks konkreetne küsimus. Äh, väga palju äh, kõneldakse energiapoliitikast, räägitakse tarbijatest, see on kõik õige, see, mida kolleegid ütlesid aga minu jaoks on otsustava tähtsusega see, et me tagame ka ettevõtetele tulevikku ning teie äh, volinikuna äh, vastutate selle eest, et äh, meie ettevõtted Euroopa Liidus jääksid konkurentsivõimeliseks, tuleb eriti mõelda just nimelt energiatõhusatele tööstusettevõtetele, mis puudutab nüüd teie ettepanekut heitmetega kauplemise süsteemi suhtes, siis mõelge sellele veel, mõelge palun meie tööstusettevõtetele ja üritage Äh, tagada see, et töökohad siiski jäävad siia Euroopasse ja ei lähe Euroopast välja. Äh, mina tulen, olen pärit Baierimaalt, me, äh, piirkond on väga konkurentsivõimeline meil jah, oleme tegelenud terasetöötmisega, autotööstus, ka tsemendiga keemiatööstus on meil seal, samuti paberitööstus, nii et, et ja, ja eh, ma eh, kuulen mitte ainult suurtelt ettevõtetelt, kuid ka eh, väikesematelt ettevõtetelt, et need ettevõtted et, et, et, Äh, tahavad ära minna äh, ja, ja näiteks miks toodetakse äh, asju USA-s lihtsalt sellepärast, et seal on energiahinnad madalamad ja selline ettepanek, mida te olete teinud, see kahjustab Euroopat, nii et, et mõelge veel kord heitmetega kauplemise süsteemi reformimisel ka Euroopa tööstustele ja mõelge võib-olla nendele eranditele veel ja mul on nüüd ka üks konkreetne ettepanek, kui Äh, see uus energiaturgude ülesehitus, kas te võiksite äh, konkreetsemalt öelda, äh, mida te mõtlete selle regionaalse koostöö all, all, see on minu arvates äärmiselt oluline punkt, äh, äh, ma arvan, et me peaksime äh, palju tõhusamalt tegelema regionaalse koostööst, mille, millele te seal konkreetselt mõtlete, millised on teie uued ettepanekud elektrienergiaühenduste loomiseks ja nõnda edasi. jah, niisiis rääkige palun veel kord, kuidas regionaalset koostööd tugevdada. aitäh. kolleeg Mart Tään järgmisena aitäh, esimees, aitäh, volinik Te kõnelesite äh, nendest meetmetest, äh, mida pakute välja selleks, et süsinikuleket vältida. Äh, tegemist on Euroopa-sisese süsteemiga ja mina pakuksin välja, tahaksin küsida, et mida te teete USA, Brasiilia, Hiina konkurentsiga, sest nende ettevõtted ei ole ETS-i süsteemiga seotud Te võib-olla teate, et aasta algusest saadik ähm, on Euroopa importinud kaks miljonit äh, tonni terast riik, liikmesriikidest, kus äh, sellist heitmetega kauplemise süsteemi ei ole. Äh, kuidas te siis tahate sellises olukorras, et energiamahukad tööstusharud Euroopas suudaksid rinda pista konkurentidega, kuidas nad tuleksid sellise ebaausa konkurentsi toimumises toime? ja te rääkisite ka CO või saastekvoodidest energiamahukatele Äh, tööstusharudele, jah, toetan seda, mida ütles äh, proua Toia, kas te näete siin ette ka mingit harmoniseerimist Euroopa tasandis? Äh, mõnede riikide rahaline olukord on väga kehv ja ma ei tea, kui paljud saavad selliseid soodustusi otseselt rahastada, nii et, et mida teha ka selle ebaausa konkurentsiga Euroopas sees, kas teile ei tunduks, et Euroopa tasandil harmoneerimine oleks lahendus, et vältida sellist ebaausat konkurentsi? aitäh! kui lubate, siis lisaksin omalt poolt ka kaks lühikest küsimust. kõigepealt keskkonnateema seoses Nord Stream kahega. see teema tõstatus ka kaksteist aastat tagasi, kui kogu projektiga algust tehti, täiendav gaasitoru Läänemeres Äh, sellega on raske leppida äh, ja ma äh, räägin siin just keskkonnast ja mitte niivõrd kliimaküsimustest ning teine küsimus. kuidas oleks sellise lihtsa ettepanekuga, et kõik toetused, ähm, nendele maksmine lõpetatakse pärast aastat kaks tuhat kakskümmend? ja peaksime selle praegu ka teatavaks tegema, et pärast aastat kaks tuhat kakskümmend mitte mingisuguseid toetusi enam ei maksta. ning turga äh, saaks siis valmistuda viie aasta jooksul selleks. et me ei teataks seda neile liiga hilja. härra volinik, nüüd on sõna teil äh,. aitäh. Äh, ma üritan vastata põhjalikult mõningatele küsimustele kõigepealt ähm, alustan härra Turmase küsimustest. ma ei tahtnud öelda, et äh, parlament äh, ei saa siin midagi kaasa rääkida, mina ütlesin, et nõukogu äh, oli väga üksikasjaline ja seal üritati saavutada siis tasakaal erinevate liikmesriikide huvide vahel ja kui komisjon ettepaneku tegi, siis otsustati äh, Äh, jah, äh, äh, saavutada üksmeelt, aga me oleme alati öelnud, et ega meil tegelikult seda ühte, üksmeelt iga hinna eest varem ei ole ja seda olen välja öelnud ka Luksemburgi eesistumise vahel. meil ei ole selle paketi üksikute elementide osas vaja üksmeelt parlament on samuti suveräänne organisatsioon, parlament võib teha muudatusettepanekuid, aga meie tegi-, langetasime otsuse, et me jälgime seda esialgset lähenemist. Äh, see oli üks võimalikest valikutest. ja meie jäime selle valiku juurde aga loomulikult äh, meie seisukoht on see, et meil on väga selge lähenemine, et selles küsimuses ei ole vaja ühehäälsust, äh, kuigi mõned liikmesriigid väidavad, et valitseb ühehäälsus ja sellele paketile kallale minna ei saa, nii et parlament võib seda muuta, kuidas tahab, aga ma olen alati öelnud, et et mõned küsimused on äärmiselt tehnilised ja mina äh, pakun oma talituste toetust, kui te tahate esitada muud, muudatusettepanekuid, tahate nende mõju teada, siis meie talitused võivad nende käsutuses oleva infole tuginedes seda teha, sest tegemist on tõesti äärmiselt tehnilise ja äärmiselt üksikasjaliku ettepanekudega, millel on väga suur mõju ning äh, muudatusettepanekud, mida tehakse, puudutavad konkurentsivõimet, tööstust, keskkonda äh, nii et, et me oleme dialoogi käigus valmis täielikuks koostööks, mis puudutab näiteks turu ülesehitust, heitmetega kauplemise süsteemi. mina olen valmis neid asju teiega arutama, minu talitused toetavad teid sellepärast, et jah, teie juurde tulevad igasugused inimesed, aga meie komisjonis ütleme, et kui te tahate näha, mis selle muudatusettepaneku tagajärjed on, siis meie käsutuses on andmed ja me oleme valmis neid teiega jagada, et tegemist on väga keerulise küsimusega. nüüd teiseks väga paljud äh, sõnavõtjad äh, ke-, keskendusid äh, toonsisvõimsustele ja suutlikkusele ja praegu me oleme hakanud sellele küsimusele ka saama vastuseid ning me peame neid kõiki ühiselt vaatama. kõigepealt hetkel näib, et Äh, meil on vaja äh, tootmisvõimsuse toetamise mehhanismi harmoneerida, äh, sellepärast et pra-, praegu on konkurentsi tõttu üsna raske turgu toimima saada ning me peame esitama endale küsimuse, et kas see harmoneerimine aitab neid kitsaskohti lahendada nii et, et äh, meil on tõesti vaja sellist hinnangut äh, harmoniseeritult teha, ühtlustatult teha, sellepärast et see, kuidas me seda praegu teeme, on selline, et mõnede liikmesriikide poliitiline surve äh, ei lase meil tööd korralikult teha no. ja teine küsimus oleks, millise oleks selle ühtlustatud metolo-, hindamismetoloogia geograafiline ulatus, kas seda peaks hõlmama ainult ühte riiki, mingit piirkonda või naaberriike, no kindlasti naaberriike aga me peame siin tõesti leidma kõigile küsimustele selgelt vastused ja kas see praegune süsteemist erinev süsteem aitaks olukorda parandada, jah, kindlasti see ühtlustamine aitaks olukorda parandada ning äh, teie viimane küsimus on, kas oleks kasu, kui meil oleks ühtne Euroopa äh, süst-, äh, süsteem selles võimsuste võrgus osalemiseks. jah, meil on üha kasvav vajadus, et meil oleks sellist üle-euroopalist äh, süsteemi vaja. Äh, aga me räägime praegu uurimusest, mida Konkurentsiametid on koostanud, äh, nii et, et me üritame oma tegevust nende tegevusega ühtlustada ja tulemused siis juba näitavad, mida meil on vaja, kas meil on vaja tehnoloogia neutraalset süsteemi, kuidas seda kõike teha nii et, et äh, kahekümne ühest äh, küsimus äh, ja teadaandes me viies keskendume just nimelt nendele kapatsiteedimehhanismidele ja vastused agendadele küsimustele hakkavad tulema nüüd teisalt pikaajalised lepingud ja ma olen näinud, et need seisukohad on erinevad võrreldes sellega, mida ütles näiteks härra Turmes Äh, proua Krostet äh, küsis minult näiteks, et miks me ei äh, soovi selliseid pikaajalisi lepinguid. ma arvan, et me peame olema avatud kõigile võimalustele. kui liikmesriigid soovid, äh, soovivad hindu äh, alandada, siis äh, see on teretulnud, sellepärast et kõik, mida me praegu selle turu ülesehitusega üritame saavutada, on see, et saavutada paremat õigusloomest, energia stabiilsust ja et meil oleks konkurentsivõimelisem energia oma tööstusettevõtetele ja tarbijatele see on kogu selle ettevõtmise eesmärk, meie hinnad on palju kõrgemad kui meie konkurentidel ja see on peamine probleem. härra Turmes kõneleb kahjuks ilma mikrofonita. jah, meil on väga suured probleemid energiahindadega ja seda mitte ainult elektrihindadega, vaid ka gaasihindadega. nii et, et me peame kaaluma kõiki vajalikke lahendusi selleks, et me oleksime konkurentsivõimelisemad Äh, äh, sest et äh, süsinikuturg ei ole siin niivõrd oluline, kui te vaatate arve energiahindu koos maksudega, siis see takistab tööstuse arengut palju rohkem kui süsinikutonni hind. niisiis niisiis, nagu ma ütlesin, kui te, kui te vaatate tulemusi, siis süsinikutonni hind ei ole niivõrd oluline, olulised on just nimelt kõrged energiahinnad siseturul meil on suured probleemid elektri vallas, jah, siin turud on juba teinud edusamme, aga me peame tegema kõike, mis vajalik selleks, et energia liiguks vabalt, et meil oleksid ühenduskohad, me peame reguleeritud hindadega probleemid äh, likvideerima ja looma tõeliselt konkurentsivõimelise turu, mis kõigepealt toimib regulaarselt, kui Austria ja Saksamaa tahavad äh, oma turgu ühendada, siis see on teretulnud Äh, kui Baierimaal äh, on endamahukad tööstusharud, äh, siis on neil vaja ka selliseid ühenduskohti, et nad saaksid aru, kasu näiteks Põhja-Euroopa tuuleenergiast nii et, et me peame kaasa aitama selliste ühenduste loomistele ja kõrvaldama need erinevused, mis praegusel hetkel ei lase energial vabalt liikuda. ja siis tuleb mõelda ka tarbijatele, me peame tarbijale andma rohkem õigusi, me peame äh, äh, võimaldama turgudel nõudlusele paindlikult reageerida, sellepärast et äh, meil on tohutu suur probleem ja me peame kõiki neid probleeme ühiselt lahendama, sellepärast et nad on omavahel seotud. Äh, äh, praegu ei ole elektrivõrgud väga hästi integreeritud ja me peame sellega tegelema. Äh, me peame vaatama, mida teevad põhivõrguettevõtjad, jaotusvõrguettevõtjad. meil on vaja pöörata tähelepanu turgude rahastamisele ja kogu selle ettevõtmise eesmärk on üks. me tahame hindu vähendada ja seetõttu äh, on meil vaja ka vaadata, kuidas gaasitorujuhted näiteks äh, mõjutavad äh, hin-, hindu. küsiti, et kuidas Iisraelis, Egiptuses, Küprosel toimuvad arengud olukorda mõjutama. jah, meie piiride lähedal nende torujuhtedega, mis meil näiteks on Itaalias, me saaksime kahe, me saame suurendada oluliselt äh, oma äh, gaasitarneid ning äh, tulemused, tulevikus isegi veel rohkem. nii et, et jah, selle Vahemere sõlme tuleb meil välja arendada ja väga lähedal, sest sellised sõlmed tekivad, kui on piisavalt gaasi, millega kaubelda ja see tähendab, et me peame kauplema ka mandrite vahel ja praegu me peame TTIP-i läbirääkimisi, siis on meil veel ka energiaharta, mis tagab meile juurdepääsu näiteks USA gaasiturule ilma takistusteta. ning ma olen täiesti kindel, et tulevikus äh, see äh, hinnalõhe väheneb aga kõik see, mida me praegu teeme, varustuskanalite mitmekesistamine ja nõnda edasi, on suunatud selleks, et vähendada energia hinda, et muuta, et muutuda konkurentsivõimeliseks. see on see põhjus, mis kõige taga on. ja selleks me peame kasutama erinevaid vahendeid ja see on väga keeruline, sellepärast et me peame siin arvestama suveräänsusega, on asjad, mida me saame muuta, asjad, mida me ei saa muuta ja regionaalne koostöö on midagi, midagi sellist, mida me kindlasti peame edendama ja ja see on ülesanne, mida me peame tegema kõik koos, parlament, sidusrühmad, meie, meid huvitavad kahepoolsed äh, fraktsioonide poolt kõik teie seisukohad ja me arvestame nendega ja siis me peame vaatama, mida me saame teha selleks, et olukorda parandada, tegemist on pika protsessiga ja mina soovin, et dialoog komisjoni ja selle parlamendi vahel toimuks, äh, sellepärast et äh, olulised asjad on kaalul, kaalul ja kui me asjad suudame õieti korda ajada, siis muutume konkurentsivõimelisemaks ja meie tarbijad on palju paremas olukorras. ja kui me soovime, et meie tarbijad oleksid paremas olukorras ja, ja seda me ju soovime, siis äh, Äh, on meil vaja ka äh, anda neile rohkem vahendeid ja me peame neid äh, ka protsessidesse kaasama. väga oluline on ka, et tarbijad teaksid, kuidas nad energiat kasu-, tarbivad meil on vaja rohkem arve, nutikaid arvesteid, meil on vaja Äh, omavahel siduda äh, neid erinevaid vahendeid, mis meil on, et arve, arukaid võrke ja arukaid arvestuid äh, arendada. nii et, et meie ees seisab tõesti keeruline ülesanne tulen nüüd Nord Streami teema juurde tagasi. jah, Äh, me peame vaatama, kas Nord Stream on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega, kõigega, mis puudutavad siseturgu, äh, konkurentsi, keskkonda, aga ma tahtsin öelda, et tegemist on kommertsprojektiga, Euroopa Liidu ettevõtted äh, osalevad selles projektid, aga meil on loomulikult ka poliitilised ja majanduslikud huvid oma varustusteesid ja varustajaid mitmekesistada ja sellega peame ka arvestama, nii et see teema tuleb arutusele, kui aeg käes, siis me analüüsime kõike ja parlamenti hoiame ka kursist äh, oma lähenemisest, aga seda siis, kui aeg käes on. praegu on äh, veel alla kirjutamata isegi vastastikuse mõistmise memorandum, nii et, et äh, siis otsustame juba, millised on need reeglid, mille järgi mäng käib. jah Äh, jah, tõesti väga paljudele küsimustele on vaja leida vastuseid. siis äh, esitati mulle ka küsimus äh, fossiilkütuste toetamise kohta ja ka taastuvenergiaallikate toetamise kohta. meie Euroopa Liidus oleme toetanud taastuvenergiaallikaid, me usume innovatsiooni ja uute tehnoloogiasse ja praegu äh, pöörame väga palju tähelepanu näiteks päikeseenergia arendamisele, mõned teised tehnoloogiad ei ole veel piisavalt küpsed ja, ja äh, üha rohkem nad küpseks saavad ja, ja meil on üha rohkem turule orienteeritud lähenemine Euroopas ja me peame vaatama, kuidas ühtlustada toetusi Euroopa tasandil, regionaalsel tasandil ning äh, kuidas me saame selle toetuse muuta ka rohkem turule orienteerituks, mõne sammud, mida me hiljuti oleme astunud, ähm, lähevad juba õiges suunas. Ähm, äh, jah, äh, aga kõige selle juures me peame arvestama ka äh, konkurentsiga aga kui me mõtleme üldiselt fossiilkütustele ja nende toetustele, et kolmsada seitsekümmend miljardit, kui välis äh, kulud ka kaasata, siis neli koma kaheksa triljonit eurot. ja Euroopa Komisjoni kohta komisjon on läbi viinud ka uuringu, et kuidas Euroopa Liidu äh, fossiilkütuste toetused kaks tuhande kaheteistkümnendal aastal olid kolmkümmend miljonit, miljardit eurot ja OSCD on äh, näinud ette, et toetusi on saadud kahekümne seitsme miljardi ulatuses maksusoodustustena, nii et, et äh, need on need arvud, mis meil on äh, ja Energialiidu teemalises teatises me ütleme ka, et need keskkonda kahjustavad toetused tuleks järk-järgult ära kaotada. ja seda siis fossiilkütuste puhul keskpikas perspektiivis ja, ja me oleme samasisulisi avaldusi teinud ka hiljem, nii et, et me toetame sellist lähenemist, täielemist ja ise, iseäranis praegu, kus nafta hinnad on väga madalad, on õige aeg just nimelt hakata seda tegema. Äh, praegu madalate naftahindadega on seda lihtsalt kergem teha ja mulle esitati ka üks küsimus, mis puudutas sotsiaalseid probleeme, mis energiaga kaasnevad. energia odavamaks muutmine on loomulikult kodanike jaoks hea energiatõhususe parandamine, hoonete energiatõhususe parandamine on samuti sotsiaalpoliitiline meede. kui me piirame hindade reguleerimist, siis äh, peame tegelema ka energia, energiavaesuse või puuduse teemaga. Äh, see on äh, meil on vaja intelligentseid mehhanisme, et selle probleemiga Äh, toime tulla. me ühelt poolt äh, ei saa neid reguleeritud hindu äh, kõrvaldada, kui me ei tegele energiavaesuse probleemiga. nii et, et me peame panema turud toimima, turusid, turgusid liberaliseerima ja mõtlema ka samas, et on selliseid inimesi, kes vajavad teatud toetust Äh, ja me peame samuti äh, ühtlustama ka seda, mida see energiavaesus täpselt tähendab, sellepärast et see, siin on ka lähenemine liikmesriigiti erinev, äh, nii et, et me peaksime ühiselt ka mõtlema, kuidas me sellele teemale lähenemine. ma üritasin vastata nii hästi, kui oskasin kõigile küsimustele, jah, üks küsimus veel süsinikulekke kohta, terasetööstus, me Äh, üritame terasetööstuse katta siis saja protsendi nende äh, heitmelubadega, nii et, et äh, jah, mm, oht on olemas. me anname tasuta saastekvoote, nii et, et me saame teatud määral süsinikuleket neutraliseerida nii et, et äh, jah, selle kõige mõju sellele sektorile neutraliseeritakse, aga me peame tegelema hoopis teise probleemiga, milleks on energiahindade vähendamine. Äh, see on kõige olulisem kõigile energiamahukatele tootmisharudele, aga äh, ma arvan, et me praegu oleme Äh, õigel teel, äh, kui vaadata, millised hinnad on, vaadata, kuidas need kajastuvad äh, terasetootjate bilansis, siis te näete, et peamised kulutused on seotud just nimelt energiahindadega. Vaadake, milline on elektri hind, milline on gaasi hind ja siis te näete, mis on nende ettevõtete jaoks tõeline probleem. niisiis, kui me teeme oma ettepaneku, siis me arvestame alati ka süsinikulekkega me aga peame jääma tõuks, truuks nendele eesmärkidele, mis me oleme Pariisi tippkohtumisel võtnud, nelikümmend protsenti kasvuhoonegaaside vähendamine ning e, kõik need G kahekümne riigid, G seitsme riigid, kes on võtnud, on seadnud samasuguseid ambitsioonikaid eesmärke, me töötame nende saavutamise nimel, tegemist on pikaajalise protsessiga aga me sooviksime, et meil oleksid tõesti ambitsioonikad eesmärgid, me püüame olla eeskujuks, aga me arendame ka süsinikuturgu. ka ameeriklased on välja töötanud midagi sarnast ja ka hiinlased, nii et me teeme koostööd, jah, paljud riigid, Korea töötab ka sellist asja välja, ehm, nii et, et eh, paljud meie konkurendid eh, samuti töötavad sellist süsiniku ka-, heitmetega kauplemise süsteemi välja või eh, mõtlevad süsinikumaksu kehtestamisele nii et, et, ähm, et paljud teised riigid teevad midagi sarnast. aga loomulikult me arvestame teie murega. aitäh, härra volinik, tegemist oli tõesti väga avameelse ja pika aruteluga. aitäh. jääme ootama järgmist kohtumist teiega ning äh, äh, loodetavasti kohtume juba enne jõule kas kellelgi on veel midagi öelda? Äh, väga lühidalt tahaksin teile lihtsalt teatada, et sõna üle subsideerimine inglise keeles on olemas. jah, üle subsideerimine. aga kahe tuhande kahekümnendast aastast ei ühtegi toetust, härra volinik, kas see on vastuvõetav ükskõik millisele energiaallikale? me üritame teha oma parima, ütleb volinik. kallid kolleegid Äh, tahaksin teile teatada, et koordinaatorite kohtumine on täna kell viis, aga, aga pidi olema kell viis, aga jääb ära. seda nõudis Rahvapartei, Sotsiaaldemokraadid, ALDE ja Rohelised. niisiis neli fraktsiooni. ja kohtume kell kolm siinsamas. niisiis pisut üle kahe tunni aega, palun aitäh!